Kollegen. I see that our two Tory fronts want to run again. on näha, et meie kaks äh, tooridest sõpra, kes tahavad uuesti kandideerida, on siin väga aktiivsed Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir kommen jetzt. Lugupeetud äh, daamid ja härrad, läheme nüüd äh, edasi Kosovo raportiga ja sõna saab kolleeg Lunacek. Danke, Herr Vorsitzender. Thank you, Chair. Tänan, esimees. Tahaksin äh, tervitada kõiki kolleege ja külalisi, kes siin on nüüd võite rääkida saksa keeles, sellepärast et lordid on siit kõik lahkunud. ma jään sellegipoolest inglise keele juurde, ütleb proua Lunatšek. nii et kui lordid tahavad, nad saavad nad kuulata ilma tõlketa. aga suur tänu selle kommentaari eest. tulles nüüd tagasi Kosovo ja minu raporti juurde siis selle üle hääletatakse seitsmendal veebruaril ja meil oli juba esimene arutelu paar nädalat tagasi, nüüd on esitatud kõik äh, muudatusettepanekud, oleme variraportööridega pannud paika kompromissid ja ma tahaksin tänada variraportööre tehtud edusammude eest. meil äh, ehk tuleb leida veel mõningaid kompromisse hääletusnimekirja jaoks seitsmendaks märtsiks, aga kokkuvõttes siis äh, raportist ma ei taha detailidesse äh, laskuda, aga ütlen jah kokkuvõttes, et me tervitame siin edusamme, mida Kosovo on teinud, äh, liikudes Euroopa Liidu suunas, arvestades nähtavusuuringut, mis tehti eelmisel aastal ja assotsiatsioonilepingut, mida on valmistatud ette sel aastal, Kosovol on veel üht-teist teha, aga ja on olnud edusammud ja ka viisa teekaardi osas on tööd käimas. loomulikult on Kosovos mitmeid äh, küsimusi, millega tuleb sügavuti tegeleda, näiteks kuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, tööpuudus, õigusriiklus, ajakirjandusvabadus ja on ka mitmesugused majandusküsimused, tööpuudus, energiapoliitika, väga palju on veel teha, aga me näeme edusamme ja seda tulebki esile tõsta, isegi kui paljud asjad ei ole nii head, kui nad peaksid olema. Euroopa Liit on andnud äh, oma tugeva panuse, meil oli hiljuti kontrollikoja raport äh, EULEX-i kohta, mis on Euroopa Liidu kõige suurem äh, tsiviilmissioon. Euroopa kohus on välja öelnud, et kuna viis liikmesriiki ei ole endiselt Kosovot tunnustanud, siis Kosovol on teha ras-, raskem teha koostööd Euroopa Liiduga mitmetes valdkondades, nagu näiteks kuritegevuse vastases võitluses. loodetavasti saab raport parlamendis laia enamuse toetuse. tahaksin siinkohal tähelepanu juhtida mõningatele muudatusettepanekutele, mida ma toetada ei saa. tahaksin äh, siinkohal mainida neid, äh, mis ma võtan äh, sisse kompromissidesse või mis saavad hääletusnimekirjas äh, plussi. tänan ka kõiki, kes on muudatusettepanekuid esitanud, sellepärast et enamik muudatusettepanekuid olid väga head ja ma olen väga paljud äh, üle võtnud. olen võtnud muudatusettepanekuid äh, ka kolleegidelt, kellega ma ei ole ühel meelel Kosovo riikluse osas ma olen äh, võtnud üle mitmeid äh, muudatusettepanekuid inimestelt, kellel on reservatsioonid äh, Kosovo iseseisvuse osas. sellegipoolest tahaksin viidata mõnele proua Kopa muudatusettepanekule, proua Kopa ei ole siin küll kohal, aga tema ja ta kolleegid on esitanud muudatusettepanekuid, millega soovitakse viidata sellele, et äh, Kosovo ei ole riik, viidatakse UNMIK-i missioonile, resolutsioonile tuhat kakssada nelikümmend neli ja nii edasi. Neid muudatusettepanekuid ma ei aktsepteeri ja ma tahaksin teile meenutada, et kahes eelnevas resolutsioonis Kosovo kohta oleme me üles kutsunud viit Äh, liikmesriiki, kes ei ole seda veel seni veel teinud, tunnustama Kosovo iseseisvust, ma jään selle seisukoha juurde ja loodetavasti suur enamus äh, kojas toetab mind. sellegipoolest sooviksime tänada proua Kopat ja teisi sotsialiste ja demokraate, kes äh, esindavad ka paljusid riike, kes on juba tunnustanud Kosovot. osad kolleegid on esitanud äh, muudatusettepanekuid, äh, mis ei ole enam aktuaalsed. EULEX-il on uus mandaat selgelt defineeritud äh, eesmärkidega ja võrdlusalustega, minevikus see nii ei olnud. nii et osad muudatusettepanekud, mis ei ole kursis aktuaalsete arengutega, ei leia ka minupoolset heakskiitu. ma ei tea, kas proua Poskurt on siin või mitte, aga igal juhul tema viitab sellele, et äh, Kosovo serblastel peaks olema võimalus kasutada oma keelt. ja see on Kosovo põhiseaduses kirjas. kõik Kosovo kodanikud äh, saavad kasutada oma emakeelt nii et äh, sellest lähtuvalt ei toeta ma ka tema muudatusettepanekut edasi. ma olen täiesti nõus äh, paljude kolleegidega, kes näiteks juhivad tähelepanu kodaniku organisatsioonide kaasamisele, et töötada välja riigi tasandil poliitikaid. olen võtnud vastu mitmed muudatusettepanekud ka, mis puudutavad sotsiaalküsimusi, tööpuudust, eriti just noorte tööpuudust. me oleme sõlminud head kompromissid äh, soopõhistes küsimustes äh, ja Kosovos äh, toetatakse seisukohta, et üks kolmandik partei liikmetest, kes valitakse parlamenti, peavad olema naised, väga vähestes maailma riikides on samasugused klauslid seadustes sees. edasi äh, suhted Serbiaga, kaks peaministrit kohtusid hiljuti, kõik detailid ei ole veel teada, aga tehakse siiski teatavaid äh, edusamme Serbia on nüüd põhjas üles ehitanud paralleelstruktuurid, justiitsvõimud, politsei, haridussektor, aga sellised struktuurid tuleks üles ehitada siiski koostöös äh, Pristinaga. nii et vaatame, milline tulemus äh, nendel kohtumistel ja sellel dialoogil on on rakendatud integreeritud piirihaldussüsteem, mis puudutab Kosovo ja Alba-, Kosovo ja Serbia vahelist äh, piiri. see on äh, oluline edusamm, koostööd tehakse ka tollivaldkonnas, nii et suhted nende kahe riigi vahel ehk normaliseeruvad. sellegipoolest äh, on veel paljugi teha ja ka Kosovo valitsuse poolt on äh, mitmeid äh, vajakajäämisi. aga me ei peaks keskenduma siinkohal kriitikale, vaid juhtima eelkõige tähelepanu just positiivsetele aspektidele, edusammudele. me küll viitame ka negatiivsele, aga Kosovo kindlasti tuleks kaasata laienemisprotsessi ja meie perspektiiv peab eelkõige olema positiivne. härra Pusselt, palun. suur tänu, esimees. ma tahaksin äh, omalt poolt äh, tänada raportööri väga hea koostöö eest. täna pärastlõunal oli meil ka variraportööride kohtumine raportööriga saavutasime kokkuleppe kompromissmuudatusettepanekute kohta aga üksikute muudatusettepanekute osas on arvamused loomulikult äh, väga erinevad. ma toetan tugevalt äh, raportööri seisukohta, et me peame omalt poolt äh, aitama kaasa riigi stabiliseerumisele. me tähistame Kosovo iseseisvumispäeva üsna pea ja need, kes Kosovot külastavad, näevad, et seal tehakse edusamme, aga õhus on endiselt mitmed äh, küsimärgid. on jõudusid, kes tahavad Kosovot äh, küsimärgi alla seada. piiri muutmine tooks endaga kaasa täiesti uue territoriaalse jaotuse Balkanil, kes hakkab puudutama Mitrovitšat, äh, lõpuks äh, mängib äh, piiridega ka Vojvodinas, Brežnevitsas, see puudutab lõpuks äh, Montenegrot, Bosnia-Hertsegoviinat ja ka kõiki teisi riike, nii et soovitan minna euroopalikku teed, tugevdada, mitte nõrgendada Kosovo riiklust ja seetõttu ei ole, ei ole meil ka vaja siin joonealuseid märkusi, meil tuleb tugevdada territoriaalset terviklikkust, ühtekuuluvust. piirid peavad Euroopas äh, muutuma järjest läbilaskvamaks, mitte kinnihoidvamaks ja meie ülesanne on mõlemal pool piiri tugevdada vähemuste kaitset, nii et see oleks sarnasel tasemel. Mitrovitša ja Brežnevo peavad olema selles osas võrreldavad Brežnevas kahjuks nii palju vähemusi ei kaitsta kui Mitrovitšas. me peame vältima igasuguseid äh, topeltstandardeid ja erinevaid mõõdupuid, ainult siis on meil võimalik äh, saavutada seal piirkonnas äh, stabiilsus. seetõttu on ääretult oluline, et me küll respekteeriksime nende riikide esindajaid siin, kes ei ole veel tunnustanud Kosovot, aga see vähemus ei tohi ka enamusele oma arvamust peale äh, suruda. G7 on tunnustanud Kosovot, kakskümmend kaks liikmesriiki kahekümne seitsmest on Kosovot tunnustanud ja kui Serbia välja arvata, siis kõik Kosovo naaberriigid on tema riiklust tunnustanud. nii et palun lõpetada see mäng, et me iga aasta alustame uuesti arutelusid sel teemal, kas Kosovo väärib äh, suveräänsust või mitte mul on palju kontakte Serbia poliitikutega ja ka nemad saavad aru, et Kosovost ei saa enam Serbia osa. me peame olema inimeste suhtes ausad ja mida kiiremini me selle aususe saavutame, seda paremini saavutatakse ka heanaaberlikud suhted. Belgradi ja Pristina vahel on suhetes tehtud juba edusamme. aga kui me selle küsimärgi alla seame, siis me pigem eh, edendame siin ebastabiilsust härra Patseli, palun. tänan, esimees, teen lühidalt. ma tahaksin äh, tänada kolleeg Lunatšeki suurepärase töö eest. kompromissid on väga hästi paika pandud ja nendest kompromissidest tuleb hästi välja see, mida viimastel aastatel on saavutatud. me peame täna veel natukene pingutama, et äh, pakkuda teatavaid äh, pidepunkte ja anda panus äh, omalt poolt stabiilsusele. väga palju on juba tehtud selleks ka, et olukorda stabiliseerida. siinkohal tahaksin esile tõsta assotsieerimislepingu olulisust. see on äh, otsustav äh, samm tulevikus integreerumisel Euroopa Liidu institutsioonidega. me peame siinkohal eriti esile tõstma ka EULEX-i rolli loomulikult toetutakse ka mineviku kogemustele, aga igal juhul tuleks meil äh, jätkata seni valitud teega reformid, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, korruptsioon, ka kontrolliga raportis juhitakse tähelepanu just nendele teemadele. mitmed äh, valdkonnad ei saanud positiivset hinnangut Euroopa Liidu ekspertidelt me peame panustama justiitsvaldkonna korralikule ülesehitamisele. väga palju on tehtud, aga väga palju on veel ka teha. ma olen arvamusel, et me peaksime rääkima ka sellest, mida veel tuleb teha. peaksime aga vältima ajalooliste hinnangute andmist me peaksime keskenduma objektiivsetele hinnangutele, nagu siin raportis on ka tehtud ja seetõttu ma toetan proua Lunatšeki tööd. härra Kukan, palun. tänan, esimees. ka mina sooviksin õnnitleda raportööri. selle dokumendi puhul olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid ja esitan omapoolsed kommentaarid esimesed kaks märkust äh, puudutavad neid mittetunnustajaid mis äh, puudutab äh, üleskutset tunnustada Kosovot, siis ma olen arvamusel, et äh, selline üleskutse võib olla konstruktiivne. mitmetes raportides me kutsume riike üht või teist üles tegema ja nad ise saavad otsustada, kas nad seda teevad suveräänsete riikidena samas äh, Kontrollikoja raport ütleb, et äh, mitte tunnustajaid äh, peaks süüdistama Euroopa abi mitme, mittetõhususes õigusriigi valdkonnas. mina aga arvan, et see ei ole tõsi see ei kajasta reaalsust, seal on tegemist suure liialdamisega. raportis ähm, tervitatakse nähtavusuuringut ja see on täiesti õige. samuti äh, tervitatakse läbirääkimisi, mis äh, assotsiatsiooni lepingu osas äh, viiksid Kosovot lähemale Euroopa Liidule mis puudutab dialoogi Serbiaga, siis täna hommikul meil oli arutlusel äh, Serbia teema ja ma olen arvamusel, et äh, Euroopa Parlamendi laadsetel institutsioonidel on õigus saada infot äh, käimasolevate arutelude ja dialoogi kohta. kui on piisavalt infot ei ole, siis tekivad mitmesugused kahtlused ja levib väärinfo, selle küsimusega peaks tegelema ka parunes Ashton. mis puudutab EULEX-i missiooni, siis loomulikult tuleb esile tõsta edusamme, aga juhtida tähelepanu ka olemasolevatele probleemidele. ma loodan, et uus missioonijuht on õige inimene nende probleemidega tegelema. ma tahaksin siinkohal toetada EULEX-i eriuurimispädevusi. oluline on, et kõik saaksid infot, mida neil on vaja, aitäh. Rangurakis. Rangurakis, palun. suur tänu, esimees ja siin on tõesti tegemist äh, väga omapärase riigiga. me räägime siin riigist, kes on eraldunud ühest riigist, teisest riigist ja soovib nüüd liituda Euroopa Liiduga. Kosovo eraldus äh, ja siis toimus see illegaalne NATO sõda Serbia vastu, mis tõi kõik need probleemid endaga kaasa. kahjuks on nüüd nii kaugele jõutud NATO sõja tõttu selles äh, piirkonnas ja seetõttu meil kõik need probleemid on. seda esiteks. teiseks, valitsused, mis ei tunnusta Kosovot, koosnevad ju parteidest, mis on Kosovo valitsuspartei äh, sõsarparteid ja siis tuleks rääkida nende parteidega, et miks nad ei taha Kosovot äh, tunnustada. aga loomulikult on teised asjad märgus, parteipoliitika ei olegi siin oluline põhimõtteliselt on siin tegemist äh, provokatsiooniga kõikidele Balkani riikidele ja kui nüüd nii tugevalt äh, keskendutakse korruptsioonile siin mõningates äh, punktides, siis Euroopa Liidus ka Saksamaal, Kreekas, Prantsusmaal on meil tõesti äh, tegemist korruptsiooniga kõrgeimal tasemel, nii et on täiesti silmakirjalik äh, teistele riikidele seda korruptsiooni ette heita. ja loomulikult, kui korruptsioon eksisteerib, siis see korruptsioon pärineb äh, ülevalt tasandilt, kreeka keeles ka öeldakse, et pea, kala hakkab mädanema peast. nii, EULEX-i missioon siin mainitakse mitmeid aspekti, näiteks äh, korruptsiooni, äh, see olevat äh, probleemiks sellepärast, et Kosovot ei ole kõik tunnustanud, aga tegelikult on olukord selline, et kuna majanduslik olukord on väga kehv, siis suur osa inimestest on sunnitud tegutsema varimajanduses ja kui olukord ei muutu, siis nad sinna varimajandusse mõneks ajaks jäävadki härra Vannek komisjoni nimel, palun. tänan, esimees. komisjoni poolt äh, ma tahaksin öelda, et me oleme loomulikult äh, tänulikud proua Lunatšekile tehtud äh, töö eest. me oleme tänulikud äh, ka parlamendile selle eest, et parlament on toetanud meiepoolseid äh, algatusi Kosovo suunal alates aastast äh, kaks tuhat üheksa, näiteks mis puudutab viisa lihtsustusprotsessi ja muud. Te kõik kindlasti olete märganud ka detsembrikuiseid äh, paljulubavaid äh, välisministri nõukogu lõppjäreldusi, mis puudutavad äh, assotsiatsiooni protsessi lõpuleviimist. me jälgime Kosovo edusamme põhivaldkondades väga tähelepanelikult ja nagu me juba ütlesime, siis me kevadel ka anname omapoolse hinnangu, kas Kosovo on täitnud prioriteete või mitte ja proua raportöör, palun. suur tänu. suur tänu esimees ja kolleegid, kes te sõna võtsite, suur tänu komisjonile. tahaksin nüüd äh, omalt poolt äh, tänada kõiki äh, kolleege hea koostöö eest sel teemal. tunnen tagasi mõne punkti juurde, mida kolleegid tõstatasid. härra Possel, teil oli täiesti õigus, et me siin äh, raportis toome selgelt välja, et äh, Kosovo jagamine ei ole mõeldav teema. Te ütlesite väga selgelt välja, mida see tähendaks mitte ainult Kosovole ja Serbiale, vaid kogu piirkonnale. nii et suur tänu selle mainimise eest härra Kukan, soovin ka teid äh, tänada öeldu eest. ma tean, et te olete esitanud mõned muudatusettepanekud, kus te soovite välja võtta minupoolse viite Kontrollikoja raportile, kus äh, räägitakse tunnustamise puudumisest äh, mõnede liikmesriikide poolt. me oleme mõned teie muudatusettepanekud kompromissidesse üle võtnud, aga sellegipoolest tahaksin ma jätta sisse kontrollikoja poolse viite mittetunnustamisele. Interpoli ja Europoli jaoks äh, on äh, see probleem, kui Kosovo ei ole tunnustatud riigina, siis nad ei saa teha koostööd ja politsei koostöö oleks palju lihtsam, kui äh, Kosovo oleks tunnustatud riigina, ma ei ütle, et see lahendaks kõik äh, probleemid Kosovos, aga koostöö oleks lihtsam. nii et härra Kukan, ma väga hindan koostööd äh, teiega, mis meil on kadu Euro-, Kagu-Euroopa delegatsioonis. ja tänan ka märkuse eest, äh, mis puudutas dialoogi vajadust proua Ashtoniga. selle teemaga me kindlasti tegeleme edasi ja suur tänu mainimast äh, EULAX-i missiooni ja selle uut juhti. ja vastuseks härra Angurakisele. Te kritiseerisite siin äh, meie viiteid äh, korruptsioonile Kosovos, nagu see oleks silmakirjalik. no me kritiseerime korruptsiooni kõikides riikides, kus see esineb. loomulikult meie oma koduriikides on ka kõrged äh, korruptsioonijuhtumid ja nagu te teate, siis härra Strasser, endine Euroopa Parlamendi liige, mõisteti neljaks aastaks vangi hiljuti, kuna ta oli valmis võtma vastu altkäemaksu seadusandluse muutmise eest nii et äh, ka liikmesriikide siseselt loomulikult me peaksime tegema rohkem võitlemaks korruptsiooni vastu, aga seetõttu me ei saa täielikult loobuda kritiseerimast äh, korruptsiooni teistes riikides, nii et ärge kasutage sõna silmakirjalikkus, kui me viitame korruptsioonile liikmesriikide väliselt. nii et suur tänu kõikidele kolleegidele ja jään ära ootama hääletust seitsmendal veebruaril, aitäh! kommt der Herr Mingarelli. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. tervitame siinkohal härra Mingarellit. ja koosolek toimub meil nüüd koostöös Magrebi delegatsiooniga, mida juhib äh, härra Panseri. härra Mingarelli on välisteenistuse äh, Lähis-Ida ja Lõuna naabruse piirkonna haldusdirektor ja me käsitleme siin äh, lähema koostöö ja regionaalintegratsiooni teemat Magrebis, see tähendab Alge-, Alžeerias, Liibüas, Mauritaanias, Marokos ja Tuneesias. me peame toetama seda piirkonda demokraatlikul äh, üleminekul nii kahepoolselt äh, kui ka mitmepoolselt, mida me seni ei ole veel teinud. ma väga loodan, et äh, uus ühiskommunikatsioon, uus ühisteatis, mida me välja töötame, võimaldab meil teha paremat koostööd selles valdkonnas. härra Mingarelli, palun. aitäh, härra esimees, mul on alati hea meel tulla siia välisteenistuse nimel, et esitleda teile mõne minuti jooksul komisjoni ja välisteenistuse ühisteatist ma tahaksin teile lühidalt öelda, miks me üldse sellise teatise ette valmistasime Magribi riikide teemal. pärast seda tahaksin lühidalt kirjeldada neid ülesandeid, millega need riigid silmitsi seisavad ning lõpuks tahaksin teile öelda, kuidas meie arvates Euroopa Liit saab Magribi riike aidata regionaalset koostööd arendada, et paremini nende väljakutsetega tegeleda. miks siis see teatis? kõigepealt sellepärast, et Magribi riigid olid äh, sündmusel toimunud sündmuste tõttu äh, rahvusvahelise tähelepanu keskmes. Äh, Tuneesiast sai alguse Araabia kevad, see on üks riikidest, mida Äh, üks riik, mida need sündmused kõige rohkem mõjutasid, oli äh, Liibüa ja teised riigid, kus ei ole revolutsiooni toimunud, on siiski sellest mõjutatud ning nende poliitiline olukord areneb aeglasemalt, näiteks äh, Marokos või Alžeerias. teine põhjus on see, et eelmise aasta jooksul Need Magribi riigid, kellel on siiamaani olnud vähe koostööd omavahel, näitasid üles soovi neid suhteid süvendada. Te teate, et peamine probleem on seotud eh, keeruliste suhetega Alžeeria ja Maroko vahel ning viimase aasta jooksul on aset leidnud terve rida Maroko ja Alžeeria ministeeriumide vahel, mis eh, jätavad Äh, mis on äh, meile märgiks, et äh, need kaks riiki on valmis paremini koostööd tegema ning rohkem regionaalse lõimumise suunas liikuma. Tuneesias püüti eelmisel aastal läbi viia Magribi tippkohtumist, mis siiski ei leidnud aset, kuid me loodame, et meie sõbrad tuneeslased saavad ühendada nende viie Magribi riigi juhid ühe laua taha. kolmas põhjus on ilmselgelt välisteenist-, see, et välisteenistus ja Euroopa Komisjon on kaasatud äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsikuu teatise rakendamisse, mis puudutas Araabia kevadet ning me tahtsime Magribi äh, teemat lisada sinna teatisse, sest Magribi riikidel on teatud spetsiifika ning meie vastuse raames Araabia kevadele on seda spetsiifilist aspekti hea arvesse võtta ning lõpuks äh, püüame selle äh, teatisega arendada Euroopa Liidu suhteid Aafrika kontinendiga, äh, ühtse äh, Euroopa Liit Aafrika strateegia raames. teine punkt, millised on peamised ülesanded Magribi piirkonnas, te teate, mis need on, kordan neid väga kiiresti üle, kõigepealt on Magribi äh, riigid liikumas demokraatia suunas, mis on ka näidanud häid edusamme, siin ei ole mingit kahtlust, kuid siin on ka teatud takistused. Nendes riikides on äh, toimunud valimised, Liibüas näiteks oli tegemist üldse esimeste valimistega ajaloos, teistes riikides nagu Tuneesias oli tegemist valimistega, mis toimusid esmakordselt äh, normaalsetes tingimustes äh, kodanikuühiskond mängib olulist rolli kõikides riikides, eriti just noorte ja naiste esindajad, samuti püütakse õigussüsteemi muuta kompetentsemaks ja sõltumatumaks. üldises plaanis püütakse luua äh, vastujõude, mis viiksid riike demokraatia teele, kuid see liikumine on äh,, takerdub tihti, sest äh, te teate, Tuneesias näiteks äh, on naised üha rohkem ohustatud nendel põhjustel, mida te kindlasti teate. paljud kunstiinimesed tunnevad ennast ahistatuna. Äh, paljud noored, kes tahaksid minna välja lihtsalt äh, väikest õlut võtma, ei saa seda enam teha, nii et need on sellised väikesed kitsendused, mis tunduvad, äh, teatud liikumisi rõhuvad, eriti just äh, salafistid tunduvad selle taga olevat, nii et see liikumine demokraatia suunas, mis on tegelik on silmitsi teatud takistustega ning meie Euroopa Liiduna peame aitama neil õiges suunas liikuda teine väljakutse on sotsiaalmajanduslik seisukord. see võib väga kiiresti muutuma, igal aastal on rohkem noori tööotsijaid kui töökohti, nii et tööpuudus kasvab pidevalt. viimase kahe aasta jooksul ei ole elutingimused paranenud, vastupidi, need on halvenenud, mis tähendab seda, et nendes riikides on üha rohkem frustratsiooni, eriti just noorte hulgas ning see üha kasvav frustratsioon võib, kui me ei aita Magribi riikidel seda ähm, protsessi peatada, võib endaga kaasa tuua tagasipöördumise selliste poliitiliste tendentside suunas, mida me tahaksime unustada nendes riikides. teiseks punktiks on äh, probleem põllumajandusega. põllumajandusliku areng, põllumajanduslik areng on takistanud strukturaalsete probleemide taha, nagu näiteks kliimamuutus, äh, muldade degradeerumine, nii et kui meil oleks siin võimalus äh, põllumajanduslikud struktuurid ümber kujundada, sest tegemist on põllumajanduslike riikidega, siis me peame tegema kõik, mis on meie võimal-, võimuses, et äh, taastada ning taaskäivitada põllumajanduslik tootmine ning loomulikult on seal ka vajadus soodustada dünaamilise erasektori arengut ja teate, et nendes riikides on äh, Eh, erasektoril väga väike roll mängida, isegi siis, kui me oleme sotsiaalse turumajanduse poolt, siis kõigepealt peame looma töökohad, et toetada tugevat erasektori arengut. siin on palju veel ära teha. ning lõpuks on üks, on olulisel osal rahvastikust nendes riikides äh, Ehm, puudu sotsiaalkaitsest ning kindlustatusest, regioonide vahel on suured lõhed ning meie peame siin palju tööd ära tegema, sest meie teame omast kogemusest, et eh, säästvat arengut, jätkusuutlikku arengut ei saa olla ilma sotsiaalse ühtekuuluvuseta. Need on siis peamised väljakutsed ning eh, ma ei hakka siin pikalt rääkima ohtudest, mis eh, seda regiooni ähvardavad põhiliselt on tegemist äh, terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega, näete isegi, mis toimub Alžeerias ja Põhja-Maalis. ma arvan, et mul ei ole vaja siin hakata pikemalt sellest rääkima selle olukorra ees äh, on siis meil võimalus äh, mitmeid asju teha. kõigepealt on meil võimalus aidata piirkondlikke organisatsioone, mis on juba olemas. näiteks on Magrib, Araabia Magribi liit ja selle peasekretär on väga dünaamiline isiksus, kes püüab seda masinat käigus hoida, kuid Alžeeria ja Maroko halbade suhete tõttu ei ole praegu need jõupingutused eh, vilja kandnud. me peame Araabia Magribi liitu aitama kõiki läbi viidud uuringuid konkreetsetesse tegudesse tõlgendada. teiseks on meil viis pluss viis riikide kohtumine, mis ühendab hispaanlasi, itaallasi, prantslasi ja portugallasi siitpoolt. Kuu, oktoobrikuus leidis Maltal aset viis pluss viie kohtumine, paljud ministeeriumi tasandi kohtumised on leidnud aset viimasel aastal, eriti just julgeoleku ja transpordi küsimustes. see on foorum, mis võib olla kasulik, praegu on tegemist just ideede vahetamise foorumiga, kuid me peame neid aitama, neid ideid ellu äh, viia ning me peame neid toetama. siis on meil Vahemere Liit, mis hoolimata prantslaste jõupingutustest on üsna äh, vähe vilja kandnud, me peame pisut rohkem seda utsitama selleks, et see sekretäriaat Barcelonas saaks suuri projekte ellu viia, mis on juba algatatud nagu näiteks ähm, mereteed või Gaza ähm, mere soolatast, mere soolasuse vähendamise äh, projekt mhm ja üks punkt, kus me peame veel sekkuma, on demokraatlike reformide toetamine. ma olen teile öelnud, et siin on olulisi takistusi ja seega me peame veelgi rohkem neid aitama ja õigele suunale eh, juhtima kõigepealt peame looma eh, kodanikuühiskonna võrgustikke. kodanikuühiskond on arenemisteel kõikides nendes riikides, kuid nende võrgustikud on siis palju tugevamad, kui on tegemist regionaalsete võrgustikega ning me peame neid aitama, neid regionaalseid võrgustikke välja arendada veel üks idee, mis on just teile suunatud, lugupeetud parlamendiliikmed, me peame tugevdama koostööd pa-, Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide ning Magribi riikide parlamentide vahel. see on väga oluline, sest Magribi riikide parlamentidel ei ole üldiselt väga suur roll mängida. kui me tahame, et nende äh, ühiskonnad oleksid demokraatlikud, siis on parlamentidel äh, oluline roll mängida ning kõige parem viis neid aidata ja neid toetada, on jagada teie kogemusi ja häid tavasid nendega, nii et me püüame seda koostööd samuti äh, tugevdada. pärast seda oleks hea tugevdada ka kohalike ametivõimude rolli, te teate, et äh, Itaalias või Saksamaal on äh, väga tugev detsentraliseerituse aste ja siin on väga palju kogemusi jagada, aga ja neid kogemusi tuleks äh, tõepoolest nendega jagada, et ka nemad saaksid olla rohkem detsentraliseeritud ja et see ka töötaks, sest mõnikord detsentraliseerime ja see läheb kalliks maksma pärast. kuid teatud riikides, kus on pikaajaline vastav kogemus, see töötab väga hästi. samuti peame töötama meedia ja kultuuri küsimustega, sest meedia ja kultuur on teatud tingimustes olulised demokraatia instrumendid ning me peame kindlasti neid küsimusi arendama. mis puudutab ülemaailmseid ohtusid, siis tuleb olla tõhusamad terrorismivastases võitluses Te näete, et praegu on olemas teatud koostöö, kuid samas äh, on palju negatiivseid sündmusi ja me peame tegema rohkem jõupingutusi, kui me tahame sellesse piirkonda stabiilsust viia ning äh, keemiliste, bioloogiliste ning äh, Ehm, radioaktiivsete ainete illegaalne kaubandus, me peame selle vastu võitlema ning vastavateemalist koostööd arendama, sest tegemist on ohtudega, mis ei ole suunatud ainult nende riikidele, vaid ka meile. samuti peame aitama neil õigussüsteemi, politseid, sõjaväge arendada, üldist julgeolekuvõrgustikku, et nende võitlus organiseeritud kuritegevusega oleks tõhusam. samuti peame toetama neid lepituse ja konfliktide lahendamise valdkonnas, sest tihtipeale on tegemist pikaajaliste konfliktidega, mis toidavad organiseeritud kuritegevust ja terrorismi solidaarse majanduse arendamiseks tuleb sisse viia tõhusam haridussüsteem, sest siiamaale on seal küll palju ülikooli lõpetajaid, kuid hariduse kvaliteet jätab soovida. nii et me peaksime kasutama meie käsutuses olevaid vahendeid, parendada, parandada seal väljaõppe ja hariduse taset selleks peame aitama Magribi riikidel välja arendada regionaalseid võrgustikke ning äh, anda neile tehnilist abi ja laiendada, laiendama neile ka oma öö, mm, äh, programme nagu Erasmus ja teised. samuti peame tugevdama öö, äh, nende tootlikkust, ligipääsu rahastusele, avalikku halduse süsteemi ning ligipääsu välisturgudele. kõike seda tuleb teha keskendudes VKE-dele, sest see on see alus, mis lubab luua töökohti samuti tuleb Magribi riikidel aidata osaleda innovatsiooni- ja teadusprogrammides, eriti just Euroopa raamprogrammis Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis on nende jaoks väga oluline. samuti peame looma ärivõrgustik, võrgustikke, ähm, ettevõtete nõukogude võrgustikke ning toetama Magribi panku tehnilises plaanis. samuti peame tugevdama kaubanduskoostööd äh, Magribi riikide vahel ning äh, si-, siduma seda äh, vabakaubandustsooniga, mida me püüame seal luua. selge on, et väga raske on aidata Äh, Magribi kaubanduslikku lõimumist äh, seni, kuni äh, Maroko ja Alžeeria vaheline piir on suletud. me peame kasutama siin oma poliitilist kaalu, kui meil seda on, et veenda neid, et kahekümne esimesel sajandil ei lahendata probleeme niimoodi, et suletakse lihtsalt piir Äh, kahe riigi vahel. mis puudutab suuri võrgustikke, siis siin on kõige olulisemad muidugi transport ja energia. me peame Magribi tasandi võrgustikku välja arendama, eriti just maanteid ehitades ning looma ka õhutsooni äh, Euroopa Vahemere piirkonnas. me peame aitama neil välja arendada ka äh, taastuvenergia võrgustikku ning äh, aidata neil integreerida elektri- ja gaasivõrgustikku meie võrgustikega. palju äh, algatusi on siin juba ellu viidud, kuid me peame kindlasti veel palju ära tegema. veel üks sektor, kus me peame nendega koostööd tegema, sest see kujutab endast tõsist ohtu, on kliimamuutusega seotud küsimused. me peame siin kindlasti Magribi riikidega koostööd tegema, sellepärast et kõik mis puudutab õhu, vee ja loodusvarade ähm, ning merehaldust. meil on siin ühishuvid ja me peame kiirendama oma vastavasisulist dialoogi ja koostööd ja lõpuks äh, sotsiaal, tsiviilkaitse valdkonnas peame samuti äh, tugevdama koostööd, sest looduskatastroofid, mis äh, tulenevad inimtegevusest selles regioonis, mõjutavad meid otseselt ja ka vastupidi, nii et meil on oluline seda koostööd tugevdada. härra esimees, ma nüüd lõpetan, kuid äh, muidugi ähm, äh, siin äh, kandsin ette ainult äh, väikese osa sellest teatisest. suur tänu teile! Grazie, grazie Presidente. Eh, volevo ringraziare il dottor Mingarelli per la presenza. härra Panseri tänab härra Mingarellit äh, selle ettekande eest ning äh, ütleb, et äh, tahaksin rõhutada, kui oluline on toetada seda regiooni oma püüdlustes demokraatia poole, ükskõik äh, kas kahepoolselt või mitmepoolselt, igal juhul on meie eesmärk stabiliseerida Euroopa Liidu äh, lõuna mm, naabruskonda. ja ma arvan, et ühisteatises on tegelikult äh, kogu meie eesmärgid hästi kirja pandud. me ei taha kindlasti äh, segada omavahel kõike kokku, et Magrebi riiki aidata, vaid me peame rõhutama, et poliitiliste väljakutsetega tuleb kõigepealt silmitsi seista, sest et kui me seda ei rõhuta, siis on meie ees dokument, mis tegelikult neid eesmärke ka kuidagi täita ei aita. nii et praegusel hetkel, kui me vaatame Magrebi riikide ja kogu regiooni olukorda, on vaja kiiresti reageerida seda nii välisteenistuse poolt äh, kui kõrge esindaja poole pealt. Äh, kui me vaatame tänast äh, julgeolekuolukorda ja seda, mis toimub Malis, siis on kindlalt näha, et et midagi tuleb ära teha. mais vastu võetud Äh, raportis juba Euroopa Parlament äh, tegelikult tõi välja terve rida tegevusi, mida on vaja teha selleks, et Magrebit äh, paremini omavahel integreerida. võttes need dokumendid aluseks, mida ma igal juhul tervitan, praegu tundub mulle, et me oleme siiski ajast maha jäänud. me peame kõigepealt mõtlema selle peale, kui sidusad me oma tegevuses olema ning äh, liikuma edasi oma eesmärkide poole niipea ja nii kiiresti kui võimalik ma tahaksin omalt poolt veel lisada, et regionaalne integratsioon selles piirkonnas oli juba üheksakümne viienda aasta äh, protsessi osa, kui kahe tuhande kümnenda aasta eesmärgid paika seadsime. vaadake aga, kui palju oleme aega raisanud praegu, kui palju probleeme oleks saanud juba lahendada, kui oleks äh, me käitunud ja tegutsenud õigeaegselt. Äh, me oleme tegelikult äh, Araabia kevade äh, võimalused hetkel mööda lasknud. ühisteatis rõhutab seda het-, seda eesmärki, et Magrebi riigid ise vastutavad regionaalse integratsiooni toetamise eest. ma olen kindel, et Euroopa Liit mängib selles küll olulist rolli ja meil on seda rolli vaja ka praktikas rakendada. me ei räägi siin mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonidest, aga me räägime ka erinevatest äh, vabakonna organisatsioonidest, kes on ilmselt tänaste prot-, poliitiliste protsessidega regioonis äh, tuttavad ning nad äh, ta-, sooviksid ka tihedamat poliitilist integratsiooni. poliitilised protsessid on praeguse ühisteatise sisuks ja äh, meil on juba parlamentide vaheline dialoog ning äh, ka äh, Vahemere liit on sellesse seotud, aga me jõuame nüüd teise prioriteedi juurde. terve rida on tegevusi, mis peaksid paigutuma väga kindlasse hästi defineeritud struktuuri ja me kindlasti ei taha seda, et kõik osapooled hakkaksid tegutsema ja tegeleksid täpselt sellega, mis neile parajasti sobib. me peame tooma ühe sama laua taha erinevad osapooled ning äh, meie käes olev dokument äh, rõhutab äh, olulist rolli regionaalses koostöös ning koostööd Euroopa Liidu rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi ning Magrebi riikide parlamentide vahel aga toetatud ja tõhustatud koostöö peab käima käsikäes tugevamate institutsionaalsete struktuuridega, mis meie tööd toetaksid. ma loodan, et meie ettepanekud praegu selle raamistiku loomiseks viidaks ka ellu. kui me vaatame regioonis toimuvat, eriti Mali sündmusi, siis Euroopa Parlamenti äh, saadikud on käinud kohtumas Magrebi riikide esindajatega, aga kui me räägime sõjaväelisest tegevusest, siis sellest ei aita, meil on vaja poliitilist tegevust ja integratsiooni. sellepärast, et sotsiaalse ja majandusliku äh, sotsiaalse ja majandusliku arengu aluseks on poliitiline tegevus ning see seob Magrebi riigid omavahel ühte mina arvan, et oluline on jätkata dialoogi, teha seda koostöös meie partneritega, see tähendab nii meie delegatsioonidele Magrebi riikidega äh, tööd, kui ka kõrgetasemelised poliitilised kontaktid mitme osapoole vahel on siin olulised. Äh, seda ka ma Araabia Magrebi liidus. Äh, volinik Füüle ning Euro-Vahemere äh, delegatsiooni juht kohtuvad Brüsselis selleks, et rääkida ühisteatisest, eriti keskendutakse siin energiaküsimustele, erasektori ja transpordisektori arengule, maaelu arengule, sealhulgas põllumajandusele ning ka vabakonna arengule. mina arvan, et poliitilise koostöö jaoks on oluline, et selle rolli just rõhutatakse ja seda laiemas vaates. komisjon ja parlament äh, peaksid tegelikult äh, siin kindlasti ajama ühte liini. me peame koostööd tegema selleks, et tagada, et meie dokumendis kirjas olevad ideed ei jää mitte ainult äh, paberile, vaid saavad ka poliitiliseks reaalsuseks. proua Koomes, palun tänan härra Mingarellit äh, selle väga äh, äh, hea ja kõikehõlmava ettekande eest, kuid minu küsimus on, miks on meil seda visiooni raske ellu viia? mis te siin välja tõite ja mis on minu meelest vastavuses meie vajaduste ja ähm, ettekujutusega nendest riikidest äh, Vahemere lõuna poolel. ma tahaksin küsida teilt ühe küsimuse. Te mainisite takistusi, mis on demokraatia teel ja mis tulenevad salafistlikust liikumisest. muidugi me teame, et paljudes riikides on noorte tööpuudus just äh, üks äh, faktoreid, mis on äh, salafistidele hoogu juurde andnud, kuid me teame, et nendes riikides ei ole need, see liikumine juurdunud, nagu näiteks Liibüas. ja Äh, neid äh, toetatakse väljastpoolt nagu Katarist ja Saudi Araabiast, äh, siis tahaksin küsida, millised on välisteenistuse suhted nende riikidega, kes seda liikumist toetavad, mis toob endaga kaasa negatiivseid tagajärgi ja öö, pealekauba riiklikel ametivõimudel puudub kontroll selle liikumise üle džihadistide ja terroristide üle. tahaksin teilt ka küsida äh, selle äh, Alžeeria ja Mali kriisi kohta. mida teie arvate sellest, mis seal toimub? ma ei taha, et te tahaksite siin hakata kommenteerima Alžeeria operatsiooni äh, jõhkrust, kuid paljud äh, alžeerlased arvavad, et see, mis Alžeerias aset leidis pantvangi kriisi raames, ja et tegemist on Alžeeria võimuvõitlusega, mida arvate teie, kuidas äh, Alžeeria ametivõimud reageerivad või mida see võib endaga Alžeeria ühiskonnas kaasa tuua, sest äh, alžeerlased on väga hirmul nüüd. kas see, et äh, Alžeerias ei ole piisavat poliitilist liikumist, võib endaga kaasa tuua selliseid ohtlikke kõike olukordi, kus äh, terroristlikud liikumised ja maffiad ühinevad, sealhulgas ka see CBRN-i oht, mida te mainisite. ma arvan, et äh, Liibüas on inimesed täiesti hirmul, sest seal ei ole sõjaväge ega mingisugust muud äh, jõudu, mis äh, tagaks äh, naftatööstuse kaitse ja sarnane olukord võib ka seal korduda, sest need liikumised kasutavad ära seda olukorda, et Liibüa territooriumi ei kontrolli mitte keegi. ja lõpuks mainisite ka konflikti lahendamise olulisust te ütlesite, et et ähm, äh, äh, Araabia Magribi liit ei tööta Alžeeria Maroko vahelise konflikti tõttu ma olen ise näinud, et see konflikt toidab lihtsalt maffiat ja bandiitide jõuke. kas meie mõtleme selle peale, kas me üldse üritame seal midagi ära teha, ma tean, et ajalooliselt on riigid lõhestunud, kuid ähm, kui me näeme, kuidas nendes riikides on võimalik võimalik äh, terroristidel endale pesa teha ja kuidas äh, need teised äh, riigid on terroristide käsutuses, kuidas me siis saame selle olukorra ees veel silmi sulgeda? sellega tahaksingi lõpetada. Mi permetto io qualche domanda. Cercherò di essere molto breve. Lei ha affrontato il tema della cooperazione. lühidalt tahaksin ka ise sõna võtta, ütleb härra esimees Te rääkisite Magrebi riikide suhetest eh, teiste osapooltega. mulle tundub, et eh, nende suhete loomine on väga keerukas, eh, sellepärast et need riigid erinevad omavahel väga tugevalt, neil on erinev ajalooline taust, aga te pakkusite välja erinevaid instrumente, mida võiks siin soodsalt ära kasutada, meedia, kultuurisuhted, erinevad diplomaatilised kontaktid ja nii edasi ma tahaksin küsida teie käest, kuidas täpselt näete teie koostööd äh, erinevate ametiühingutega. ametiühingud on mänginud väga tugevat äh, rolli äh, selleks, et ehitada üles erinevate Euroopa riikide heaolusüsteeme ja kaitsta neid, kes on ühiskonnas kõige haavatavamal positsioonil. Nii et sotsiaalne ja majanduskoostöö käsikäes, kuidas sellega oleks nendes riikides? teine küsimus on eh, ehk keerukam. millised instrumendid oleksid kõige tõhusamad eh, selleks, et eh, korruptsiooniga võidelda, eriti just seda, mis juht, tippjuhtide ja poliitikute hulgas Magrebi riikides on näha? sest see lööb lõhe ühiskonda ja muudab ühiskonna ebavõrdseks aga samas see tähendab ka, et näiteks VKI-del, väiksematel ettevõtetel on raske Äh, areneda, kui juhtkond on ebastabiilne. Äh, sellepärast, et teie pakkusite välja äh, parlamentaarset kontakte ja koostööd, see on kõik hea ja ma toetan seda koostöömeetodit küll, aga ma tahaksin küsida meie parlamentide ja nende parlamentide vahel, kelle kogemus demokraatia vallas on väga õhuke, Äh, laiub ju väga suur kuristik. Äh, nii et äh, need kaks institutsiooni, kaks osapoolt on ju väga erinevad. nüüd edasi, rääkides kogemuste siirdest ükskõik, kuidas me seda näeme, kuidas on võimalik võimude detsentraliseerimist läbi viia niimoodi, et nendes ühiskondades saaksid autonoomsemad üksused eh, ehk inimestele lähemalt eh, riiki juhtida. kui me räägime näiteks Euroopa riikides, eh, siis on küll keskvalitsus, aga on ka väga toimivad kohalikud omavalitsused. kui me räägime ressursside jaotamisest ülalt alla, ja selle tõketest äh, siis ilmselt ressursid ei jõua inimesteni ning kohalikul tasandil tekib suur frustratsioon ja see tekitab äh, lõpuks äh, väga suure majandusliku kahju muuhulgas. lõppeks, vaadates ettevõtlust, siis ettevõtlussektoris ei investeerita ilmselt, kui puudub stabiilne majanduskeskkond ja õiguskindlus Äh, niimoodi ei saa areneda ka kaubandus. nii et kui ressursse jagada enne, kui kõik need struktuursed probleemid on lahendatud, äh, siis äh, tekib väga raske olukord. Madame Benarab, vous avez la parole. Merci. Alors, je... Benarab, palun. aitäh mina leian, et küsimus suhetest Magribi riikide ja Euroopa Liidu vahel on võtmetähtsusega, ma arvan, et me oleme ristteele jõudnud Magribis ja samad arutelud leiavad aset ka seal, nagu ka Euroopa Liidus, ehk siis millised on meie vabadused, milline on religiooni roll ühiskonnas ja see on, ja seega on meil siin oma vastutus, meil on siin kaks võimalust. noorte jaoks tuleb noorte jaoks, kes on töötud, kes on ahastuses, neile tuleb äh, tagada hariduse tase. seega, kuivõrd tegemist on meie naaberriikidega ja kuivõrd meil on ühtne ajalugu, siis peame võtma siin rolli ja kohustused. praegu me ei ole seda veel teinud ja seega Magribi riikide noored pöörduvad islami instrumentaliseerimise poole, vahhabismi poole, mida toetavad Katar ja Saudi Araabia. me peame rääkima ühel hetkel ka oma suhetest Katari ja Saudi Araabiaga, kes mängivad olulist negatiivset rolli. me teame, et nad toetavad osasid, aga mitte teisi. Nad äh, edendavad äh, tagurlikke ühiskondlikke mudeleid. ma arvan, et et noored peavad olema meie tegevuste keskmes, see noorus on väga avatud, nad on sotsiaalvõrgustikes, vaatavad televiisorit, Euroopa telekanaleid ja me oleme, oleme olnud täiesti nähtamatud siin, me peame viima läbi vastavasisulisi tegevusi võrdsel alusel. Vahemere Liidu probleem on see, et see öö, ähm, ehitati liivale. selle idee oli, et meie, eurooplased, läheme oma majandusega lõunariikidesse ja otsime uusi turge. me nägime Vahemere lõunariike ainult äh, uute turgudena, aga see ei ole vastuvõetav. oleme ristel ja meie ees on oluline küsimus Eh, mis puudutab haridust ja kultuuri. näiteks äh, ma Araabia Magribi liit, see termin juba segab mind, sest nende riikide spetsiifika on see, et nad ei ole ainult Araabia riigid, vaid nende kultuur ja äh, ajalugu tuginevad ka näiteks äh, äh berberi kultuurile tamas raja berberi kultuurile. nii et äh, küsimus on äh, pluralismis, üks filosoof, Kelemin Hattibi, kes suri mõni aasta tagasi, kirjutas väga hea raamatu äh, nimega Magrib mitmuses ja seal tuuakse see pluralismi idee välja, sest kui me aktsepteerime kultuurilist ja keelelist pluralismi, ja kui me mõistame, et võib olla moslem, kuid äh, Magribi riikides on ka kristlasi ja juute ja see, selle pluralismi mõistmine on väga oluline meie suhetes, peab see olema kesksel kohal. Äh, ma arvan, et majandusküsimuses rääkisin ähm, korruptsioonist õigusest ja õigusriigi alustest. me peame ütlema selgelt välja, et paljud Euroopa riigid ei taha investeerida, sest seal nendes riikides ei ole õiguslikku kindlustatust. kui teil on mingisugune konflikt, siis te ei saa neid kohtus lahendada. seega on ähm, juriidiliste aluste küsimus samuti olulisel kohal läbirääkimistes. meie kokkulepetes on üks asi, mis mind väga häirib ja hääletasin selle raporti vastu. see puudutab nõudmiste esitamist, et Äh, nad peavad äh, ähm, lammutama oma praeguse tollisüsteemi ning äh, selle uuesti üles ehitama, kuid tegemist on habraste riikidega, millele ei saa nõudmisi esitada, nii et ma arvan, et see küsimus peab olema meie algatuste keskmes. ma tahaksin öelda, et meie suhetes peame rohkem kuulama kodanikuühiskonda. siin on tegemist riikidega, kus Äh, on autoritaarsed režiimid ja siin on viga, kui me suhtleme ainult nende ametivõimudega, me peame pöörduma kodanikuühiskonna ning noorte poole, kes on nende riikide tulevik. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, on olemas äh, Magribi sotsiaalfoorum ja see on seotud äh, maailma sotsiaalfoorumiga, mis leiab aset Tuneesias, see on oluline, mm, seal on oluline koht kodanikuühiskonna toetamisel, ma arvan, et me peame seda foor-, foorumit toetama. härra Svensson, palun. suur tänu, suur tänu selle informatsiooni eest, mille me oleme teilt saanud. mõned meist on huvitatud ühest või teisest riigist rohkem Magribis. mina olen eelkõige huvitatud Tuneesiast ja ma, ma arvan, et äh, te öö, äh, mõistate seda, kui te räägite võrdsusest. võrdsus tundub olevat tagaplaanile jäänud Tuneesias. kuid Tuneesia oli praeguseni ainulaadne Magribi piirkonnas, seal oli rohkem noori naisi, kellel on ülikooliharidus, kui noori mehi. ja siin äh, võideldi naiste õiguste eest, kuid kas me tõesti täna peame hakkama naiste olukorra pärast muretsema Tuneesias? ja endiselt Tuneesia teemal võime öelda, et Tuneesia mängis olulist rolli Araabia kevades, kuid kus me oleme siis praegu? Merci. Alors en premier lieu, je suis d'accord avec. Äh, aitäh. olen täiesti nõus sellega, mida ütlesite, et me peame need ideed ka ellu viima, see kõik ei tohi jääda ainult paberile, teil on täiesti õigus, härra Pantseri Äh, proua Gomes vist lahkus, kui ta esitas terve rea küsimusi, võtan siis võib-olla ette kõigepealt teie küsimused, härra <laughs> Provir. kas äh, me ei peaks jagama oma kogemusi ametiühingute valdkonnas, tõepoolest, kui me arendame kodanikuühiskonda, siis me mõtleme vabaühendustele, kuid ka ametiühingutele ma arvan, et riikides, kus on tugevad ametiühingud, on äh, demokraatia tugevamini juurdunud. Tuneesia on selleks näite hea näide, ametiühingud on seal üsna tugevad ja samuti oleks oluline, et me oma ametiühingutega ning oma ametiühingute liikumise kogemusega läheksime nende ametiühinguid to-, toetama. ma olen teiega täiesti nõus me peaksime võib-olla Majandus- ja Sotsiaalkomiteega kontakteeruma ning püüdma neid kontakti viia Magribi riikide ametiühingutega. me ei ole seda siia teatisse lisanud, kuid teil on täiesti õigus. kuidas võidelda korruptsiooni vastu? kõigepealt tuleb vastujõud luua. mis need on? meedia selleks, et ametiühingud selleks, et teatada rikkumistest me peame neid aitama ja samuti sõltumatu õigussüsteem peab olema, me peame neid kõiki aitama, ma ei tea, kas meie abi on tõhus, kuid me kulutame oma koostööabi äh, programmidele miljoneid eurosid ja me peame aitama neid sõltumatut meediat välja arendada, nii et ma loodan, et see, mida me teeme, aitab neid positiivses suunas areneda ning äh, arendada korruptsioonivastast võitlust, loomulikult toimub see ka läbi kodanikuühiskonna meie riikides on sellel oluline roll mängida korruptsioonivastases võitluses ja ma loodan, et Magribi riikides, kui neil on tugev kodanikuühiskond, siis saame läbi selle aidata neid ka korruptsiooni vastu võidelda. detsentraliseerimine ja riskid loomulikult võib detsentraliseerimine kaasa tuua endaga suuri katastroofe, kui kohalikud ametivõimud haldavad äh, äh, seda olukorda halvasti. nii et et äh, me peame kindlasti neid toetama ja aitama detsentraliseerimisel. üks riik, kus see protsess on käivitunud, on Maroko, nemad on meilt abi palunud ja me aitamegi neid. ma loodan, et see öö, äh, mõjutab neid positiivses suunas. üks viis neid aidata on öö, äh, luua mm, sõprussidemeid erinevate piirkondade vahel Te ütlesite, et ilma õiguslike tagas, tagatisteta, julgeolekuta ei ole investeeringuid. Teil on täiesti õigus. kõikides nendes riikides püüame julgeolekut parandada, Liibüas eelkõige, sest seal on olukord kõige keerulisem. me püüame viia sinna sisse piirivalvet Tuneesias, pakume juba aasta aega neile võimalust äh, julgeolekusektorit äh, reformida, kuid nad on kõhkleval seisukohal ja üldiselt püüame nendega koos teha, koostööd teha, et ähm, julgeolekut reformida ning tegeleda äh, investeeringute julgestamise ning keskkonnaküsimustega ma tean, et tegemist on tõeliste takistustega investeeringute teel ja me püüame sinna ära teha. kas Tuneesias on olukord halvenenud soolise võrdõiguslikkuse aspektist? ma ei tea, aga kui te räägite Tuneesia vabaühendustest ja eriti nendest, kes esindavad naisi, siis Nemad ütlevad igastahes, et nemad tunnevad end surve all olevat esiteks selles suhtes, kuidas nad äh, riides käivad, kuidas nad käituvad ja ma usun, et äh, äh, Burgibat Ben Ali ähm, režiimi all on saavutatud teatud asju, kuid need võivad salafistide mõju tõttu kaotsi minna ja seega meie Tuneesia, ja need on just meie Tuneesia sõbrad, kes seda meile ütlevad kui paljud äh, Tuneesia naised ütlevad, et nemad äh, on surve all, siis ma ei näe põhjust, miks me ei peaks neid uskuma, seega ma arvan, et oht on reaalne. Äh, vaadake, kui palju kinosid on juba suletud Tuneesias, see on väga oluline märk, kinod on oluline osa kultuurist ja see on halb märk, et kinod suletakse, sest inimesed tunnevad ennast siis ohustatuna. samamoodi äh, alkoholi tarbimine, ma ei kavatse siin alkoholismi reklaamida, kuid kui inimene soovib õlut juua, aga ta ei saa seda teha, siis äh, välja arvatud siis, kui tema arst on talle selle ära keelanud, siis ma arvan, et see ei tohiks ühiskonnas niimoodi olla mis puudutab naiste olukorda, siis vastan nüüd Anna Komeši küsimustele, miks meil on äh, raske kõiki neid ideid ellu viia peamine takistus on halvad suhted Alžeeria ja Maroko vahel, see takistabki regionaalset koostööd, kui meil ei ole siiamaale õnnestunud neile are-, neid aidata regionaalset koostööd arendada, see on just selle probleemi tõttu kuidas ähm, võidelda nendega, kes salafiste finantseerivad. mul on siin üsna raske teile vastata, sest me teame, et neid rahastatakse, kuid meil on samas nendega ka kõige paremad suhted nende rahastajatega. kuidas me peaksime siis äh, selle probleemi tõstatama, me peame sellest rääkima, kuid samas meil on siin tõeline probleem, sest Äh, need riigid, ähm, millest te rääkisite, Katar ja Saudi Araabia on olulised äh, meie partnerid ja meie liikmesriigid ei taha neid suhteid rikkuda. Nad ostavad väga palju äh, meie eksporditavaid kaupu, eriti relvi ja nad pakuvad meile mm, fossiilkütuseid, nii et Need on äh, meie äh, priviligeeritud seisus olevad partnerid, kuid samas on teil õigus, te tunnete neid riike paremini kui mina. Äh, nad toovad endaga kaasa teatud probleemid, näiteks islamiste rahastades, kes Liibüas nüüd on võimu võtmas. nii et me peame selle probleemi lahendama samal, samal, olles teadlikud sellest, et meil on neid partnereid tarvis Alžeeria sündmused, kas äh, selle taga on poliitiline konflikt, ma ei oska teile vastata. kõik äh, oletused on võimalikud, me võime siin oletada, mida me tahame, kuid äh, me teame, et Alžeeria lõunaosas hoolimata ametivõimude rangusest on seal äh, džihadistid ja kuritegelikud rühmitused, äh, kes on nüüd äh, võimu võtmas ja me teadsime seda juba enne Liibüa, vabandust, ei, Mali sündmuste toimumist ning ähm, kaks aastat tagasi toimunud ekspeditsiooni. me nägime kolm aastat tagasi, kuidas me algatasime eh, Saheli piirkonna julgeolekustrateegia, nii et eh, mm, me teame, et eh, kõiki neid, me teame kõiki neid probleeme juba aastaid, meil on, oleme aastaid teadlikud džihadismi ja kuritegevuse arengust Saheli piirkonnas, sellepärast ei pea me siin äh, hakkama otsima konkreetseid põhjuseid äh, Alžeeria poliitilisest süsteemist, miks äh, need sündmused eelmisel nädalal Alžeerias aset leidsid. ma arvan, et põhjused peituvad äh, piirkonnas ja need põhjused eksisteerivad juba aastaid, mis puudutab Põhjamaalit ja seal aset leidnud sündmusi, ma arvan, et see oli samuti siin üheks põhjuseks. mida teeme me Lääne-Sahara probleemiga, mis on üks äh, tõeliseid konfliktipiirkondi, mis äh, toidab selle piirkonna konflikte. tõepoolest, Euroopa Liit äh, on siiamaale öelnud, et me toetame Christopher Rossi ÜRO eriesindajat ja me teeme seda sellepärast, et äh, meie liikmesriigid ei ole ühel nõul, teatud liikmesriigid toetavad Maroko positsiooni ja siis teised liikmesriigid arvavad, et tuleks viia läbi referendum, mis äh, oleks, pakuks välja ka võimaluse Lääne-Sahara äh, iseseisvuseks, seega on meil raske saavutada ühist seisukohta ja seega on meil raske ka tegeleda aktiivsemalt selle Lääne-Sahara probleemiga. ma ei õigusta seda, mida me teeme, kuid ma selgitan. sellepärast me ei olegi seal piirkonnas rohkem aktiivsed. see oli siis minu äh, vastus küsimustele. Eh,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

suur tänu, head kolleegid. nüüd on meil arvamuste vahetus järgnevalt äh, Susanna Grubiesitšiga, kes on asepeaminister äh, Serbia Vabariigis ning vastutab Euroopa integratsiooni küsimuste eest. Äh, tervitame teid esimest korda väliskomisjoni istungil, olgugi et meie komisjoni liikmed on juba teiega kohtunud Belgradis, kahe tuhande kaheteistkümnes aasta oli Serbia jaoks väga oluline, sellepärast et Serbia sai Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse ning kaks tuhat kolmteist on veelgi olulisem aasta, sellepärast et see on aasta, kus Serbia peab täitma tingimused selleks, et läbirääkimisi liitumiseks alustada. meie komisjon asu-, arutab äh, arutas Serbia eduaruannet, tegime seda täna hommikul härra Kaczini juhtimisel ning ma võin teile kinnitada, et komisjonil on laiapõhjaline toetus selleks, et liitumisläbirääkimisi Serbiaga alustada, sellepärast et see aitab riigi demokraatlikule arengule kaasa. ilmselt ei ole vaja öelda, et meie jaoks on Pristina ja Belgradi vaheline dialoogi juhtimine ja vahendamine väga oluline ning tundub, et äh, läbirääkimistel on ka edusamme näha. ma usun, et mõlemad pooled on huvitatud selleks, sellest, et suhteid normaliseerida, selleks, et Serbia ja Kosovo kodanikud saaksid elada rahus ja jõukuses Äh, ilma viivitamata annaksin teile, äh, proua asepeaminister, äh, sõna selleks, et Serbia valitsuse väljakutseid esile tuua selles osas, mis puudutab liitumisläbirääkimise alg-, algatamist ning suur tänu, et tulite. suur tänu, härra esimees, mul on hea meel ning mul on suur au selle võimaluse eest täna rääkida Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ees eriti just äh, sel huvitaval ajal, kui Serbia eduaruanne Euroopa äh, integratsiooniprotsessis on äh, arutusel ning komisjonis toimub resolutsiooni eelnõu teine lugemine ja kuna ma olen ka olnud parlamendi liige, siis ma saan aru ja ma oskan hinnata seda rolli, mida Euroopa Parlament mängib Euroopa Liidu äh, Äh, ja kandidaatriikide integreerimise teel, näiteks Serbia puhul. Äh, praegu on meil plaanis arvamuste vahetus ning ma ei, seetõttu ei võta sõna väga pikalt, ma annan austatud komisjoni liikmetele võimaluse küsimusi esitada ning teen kõik omalt poolt, et neile vastata, nii et äh, meie töö ei toimu monoloogi, vaid dialoogi vormis ja ma pean nendest tingimustest kinni detsembri ülemkogu järeldustes äh, räägitakse äh, Serbia edust äh, Euroopa Liidu integratsiooni teel, meie samme tunnustati ning need järeldused on avanud võimaluse selleks, et liitumisläbirääkimised saaksid alata lähitulevikus Euroopa Liidu täisliikmeks saamiseks. Teie komisjoni resolutsiooni eelnõu annab sama signaali, see toetab äh, liitumisläbirääkimiste alustamist. oluline on Serbial äh, teha edusamme võtmevaldkondades ning äh, Iiri eesistumise lõpuks, see tähendab juuni lõpuks käesoleval aastal peaks läbirääkimised loodetavasti alustatama. üks olulisi põhjuseid, miks peaks panema tähtajad paika, on see, et reformide hoogu ära kasutada ning Euroopa Liiduga integreerimise protsess oleks tagasipöördumatu. nii nagu teie ütlesite, härra esimees, meie kõige suuremaks väljakutseks või poliitiliseks tingimuseks läbirääkimiste alustamisel on dialoog Prishinaga. ning mul on väga hea meel teatada, et dialoog Prishinaga äh, on peamise ja kestva põhimõttena vastu võetud. Äh, me Serbia parlamendis äh, võtsime vastu resolutsiooni Kosovo teemal. Pristinaga suhete normaliseerimine on äh, meie läbirääkimiste edusammude tarvis eeltingimuseks, see on väga oluline tõesti tingimus Serbiale, aga me ei näe dialoogile alternatiivi me oleme arvesse võtnud, et kõik äh, huvitatud osapooled peavad äh, töötama koos, seda pragmaatiliselt ja paindlikult äh, selleks, et jõuda õiglase järelmini ning parandada tavainimeste elu mm, ka Kosovo poolel. konkreetsed tulemused kokkulepitus on saavutatud ning poliitilised et dialoogid jätkuvad kõige kõrgemal tasandil. neljas äh, dialoogi voor toimus mõned päevad tagasi, seitsmeteistkümnendal jaanuaril siinsamas Brüsselis ning äh, seda proua Catherine Ashtoni toetusel. Äh, me loodame, et Euroopa Liit tunnustab dialoogis tehtud edusamme kui jätkusuutlikut pikaajalist ning kestvat lahendust. kokkulepe integreeritud piirihaldussüsteemi osas äh, on äh, kokku lepitud äh, ning edusammud, nii nagu kokku lepitud, sellel alal ka toimuvad. samuti ei tohi me unustada ja peame alati nõudma ka sisereformide jätkumist Serbias reform, reformiprotsessid on pärast uue valitsuse loomist samuti jätkunud. töötame väga pingsalt selle kallal, eriti pöörame olulist tähelepanu organiseeritud kuritegevuse äh, vastasel võitlusel, samuti inimõiguste toetamisel ja nendest kinnipidamisel ning majanduskriisi ajal loomulikult majandusküsimused äh, saavad erilise tähelepanu osaliseks valitsus on tegevuskava vastu võet-, vast-, vastu võtnud äh, vastavalt Euroopa Liidu äh, komisjoni poolt tehtud ettepanekutele ja prioriteetidele. me oleme riikliku koordinatsiooniorgani selle tegevuskava elluviimiseks äh, kokku pannud, selle juhiks on peaminister ning see on andnud uue hoo sisse reformi äh, elluviimiseks kõigis Serbia elusfäärides. kohtusüsteemi reform, mis eh, eelmise reformi vajakajäämisi peaks kompenseerima, on eh, käesoleva valitsuse tegevuse fookuses. Eh, esimene ja kõige olulisem samm on siin lõpule jõudnud, põhiseaduskohtu reformi järel on prokurörid ning kohtunikud naasnud tööle järgmisena korruptsioonivastase võitluse äh, tegevuskava on äh, märtsi lõpuks vastuvõtmisel, nagu täna hommikul sain teada. uus riigihanke seadus äh, võeti detsembris parlamendi poolt vastu. see teeb hankeprotsessid tõhusaks, erapooletuks ning kogu protsessi üle on ka tugevam kontroll mis puudutab äh, inimõiguste ja vähemuste õiguste valdkonda, siis meie õiguslik raamistik on väga hästi arendatud välja, inimõigusi tagab ja kaitseb meie põhiseadus ning samuti inimõiguste ja vähemuste kaitseseadus ning diskrimineerimisvastane seadus samuti. aga ma pean ausalt ütlema, et rakenduse vallas jääb meil veel palju ära teha ma tahaksin äh, meie edusamme veel kord äh, selles vallas rõhutada. Serbia parlament on saavutanud Euroopa Liidu standardi ning äh, võtab üle head praktikat diskrimineerimisvastase võitluse meetmetes, kuna kolmkümmend neli protsenti on naisparlamendi liikmeid meie parlamendis. positiivseid samme on tehtud ka Rooma vähemuste toetamiseks ning roomade äh, olukorra parandamise strateegia on äh, käesoleva aasta esimesel poolel meie valitsuse prioriteediks. töötame samuti ka diskrimineerimisvastase strateegia kallal ning äh, see on katusdokument, mis sisaldab erinevaid tegevusi selleks, et diskrimineerimist meie ühiskonnas üldisemalt vähendada. selle rakendamise fookuseks on sallivuse toetamine ning konfliktide ennetamine ja võrdsete võimaluste toetamine. vastavalt äh, Euroopa Komisjoni ekspertide raportile, mis puudutab vähemusi Serbias, mis avaldati augustis, äh, me näeme positiivset signaali selles raportis, see on võtnud arvesse äh, Äh, vähemuste olukorda ning juhtinud äh, tähelepanu vajakajäämistele, mida me võtame arvesse. mis puudutab äh, seksuaalvähemuste toetamist, siis meie riik toetab nii seksuaalvähemusi kui ka kogunemisvabadust, kõnevabadust ning kõiki demokraatlikke vabadusi meie kodanikele. demokraat-, diskrimineerimisvastane seadus ei luba diskrimineerida kedagi vastavalt nendele seksuaalsele sätte, sättumusele. Äh, koos Euroopa Nõukoguga võtab Serbia osa diskrimineerimisvastase võitluse programmis. Äh, see puudutab diskrimineerimist nii seksuaalse sättumuse kui ka äh, soo alusel. esimesed tulemused olid näha detsembris eelmisel aastal ning laienemisvolinik ka tunnustas seda tegevust. detsembris toimunud konverentsi tulemus oli võtta arvesse ka Euroopa Nõukogu soovitusi selles vallas. mis puudutab stabiilsuse assotsieerimislepingut, äh, tegemist on vahelepinguga, siis äh, viiendat aastat toimub äh, nende eesmärkide elluviimine ning järgmisel aastal jõuab Serbia põllumajandustoodete kaubandusse liberaliseerimise juurde, välja arvatud mõned strateegilise tähtsusega tooted vahelepingu rakendamine on väga oluline selleks, et liitumisläbirääkimised avada. ja üks ootus on meie poolt see, et vaheleping rakenduks niipea kui võimalik, nii et viimane Euroopa Liidu liik-, riik, kes ei ole seda veel ratifitseerinud, Leedu, ratifitseeriks vahelepingu käesoleva aasta kevadeks. loodan teie toele selles küsimuses lühidalt äh, räägiksin ka viisavabastus, äh, viisa lihtsustusprogrammist, see on väga oluline meile ning Lääne-Balkani riikide äh, piirkonnale tervikuna ning ma tooksin välja ka mõned meetmed, mida me oleme selles vallas võtnud. ning valeasüüli otsijate probleemiga oleme te samuti tegelenud. me saame väga hästi aru teatud äh, riikide probleemidest, kuna äh, valeasüülitaotlused on viimastel kuudel kasvanud, aga Serbia on võtnud väga konstruktiivse lähenemise selleks, et neid probleeme lahendada. me rakendame kõiki neid äh, meetmeid, mida viimane Euroopa komisjoni raport ette nägi viisavabastussüsteemis seda ka ministrite nõukogu äh, kohtumisel oktoobris alustati, äh, arutati. nimelt äh, tuletati meile meelde, et vähemuste positsiooni tuleb toetada ning suurendada ka piiriületussüsteemi turvalisust. me oleme asüülitaotlejate süsteemi parendanud ning need, kes on võltsandmeid e-, esitanud asüülitaotluseks, neid äh, võetakse vastutusele. viimase kahe kuu jooksul äh, tundub, et äh, võltsasüüli otsijate arv, nii nagu meie siseministri andmed näitavad, on langenud. samal ajal muidugi peame me arvestama, et kõikide meetmetega arvestamisel me oleme väga õhukesel jääl, ehm, me oleme ühest küljest eh, küll rangema režiimi poolt, aga samas me ei taha diskrimineerida. ja me ei taha kindlasti eh, rikkuda mitte inimõiguste standardeid, mida komisjon ja par parlament on eh, toetanud Serbia puhul kindlasti ei taha me asüülitaotlejate õigusi mitte rikkuda ja sellepärast määruse viis üheksa kolm alusel tahaksime me öelda, et institutsioonid peaksid määruse kaheksakümmend viis kahe tuhande viiendast aastast muutma ning uue määruse järgi peetakse Serbiat ohutuks riigiks, samamoodi oli see Rumeenia ja Bulgaaria puhul, kui nendest said kandidaatriigid kahe tuhande viiendal aastal samuti oleme väga palju pannud rõhku regionaalsele koostööle ja nii, nagu ma näen ka teie resolutsiooni eelnõus, siis te olete tunnustanud seda tööd positiivse edusammuna Serbia valitsuse poolt. viimane Horvaatia peaministri ametlik visiit Serbiasse on lisatõend selle kohta, et me plaanime ja me oleme pühendunud äh, suhete parandamisele kõikide oma naabritega äh, regioonis. nii et äh, ma säästan teid äh, edasistest detailidest ja tahaksin teid tänada teie tähelepanu eest ning olen avatud ja ootan teie küsimusi ning arutelu. suur tänu! enne kui me anname sõna härra Kukanile esimesele kõnelejana ja kõnelejate nimekirjas, siis ma tuletaksin meelde teile, et poole tunni pärast on meil arvamuste vahetus härra Kilmuriga, kes on välisasjade ning äh, kaubandusminister. nii et tehke lühidalt, palun, head kolleegid. härra Kuukan, äh, suur aitäh ja südamest tere tulemast, äh, proua asepeaminister meil on olnud juba võimalus äh, koostööd teha omavahel, kuigi te olete esimest korda meie komisjoni ees, me teame, et te olete äh, pühendunud äh, integratsiooni küsimustele ja ma arvan, et uue valitsuse vaimsus on väga hea ja hoog on teil sees, aga nüüd te võiksite võtta ka seda kohustusena, sellepärast et te olete tõstnud suured lootused kõrgele, et Serbia on õigel teel, seega tuleb selle hooga ka jätkata ja võtta vastutus. Te oma sissejuhatavas sõnavõtus ka ütlesite, et väga palju on valdkondi, kus te peate tulevusi tootma, meil on väga hea meel, et dialoog toimub, me räägime samas kokkulepitu elluviimisest ning julgustame teid kõige vastutussuutlikumal moel edasi minema ja pikas perspektiivis te räägite dialoogist, aga mitmed probleemid jäävad, otsused võetakse vastu just dialoogiprotsessis see raport, mis on meie ees, toetab seda, et teile peaks liitumisläbirääkimiste alustamise kuupäev öeldatama, aga tulemusi on vaja näidata samamoodi nagu siiani. Teie president on Bratislavas täna ning me toetame tema Euroopa-meelset avaldust ta on inimene, kes on väga realistlikult olukorda kaardistanud, aga ta on ka alati rõhutanud, et Euroopa integratsioon on see suund, kuhu valitsus, mille suunas töötab ja me toetame seda. artikkel viis üheksa kolm kuulus, kurikuulus. me teame, et selles osas on edusamme toimunud, parlamendis seda endiselt arutatakse ja ma tahan teile öelda, et meie hoiame oma silma peal sellel, milline on selle küsimuse lõplik järeldus. see on Serbia ja meie huvides, et me ei kuuleks siin suurtelt ettevõtetelt mingisuguseid kaebusi, mida me oleme minevikus pidanud kuulma. ma tean, et asepeaminister Äh, ning justiitsminister samuti on teadlikud nendest küsimustest, aga kui te saaksite detailsemalt valgustada, kuidas on olukord artikliga viis üheksa kolm ja ma tahtsin lihtsalt kinnitada, et äh, me hoiame silma peal niipea, äh, senimaani, kuni lahendus leitakse, aitäh! suur tänu, härra Katšin, teil on sõna, kes on Serbia teemalise raporti autor suur tänu. jätkan inglise keeles. I would like to start. tahaksin alustada sellest, et äh, täna on Sergia edu arua, eduaruande arutelu toimus ning see toimus väga sõbralikus õhkkonnas, positiivses õhkkonnas, tahaksin tänada variraportööride, et nende panuse eest äh, raportisse ning äh, tahaksin toetada Serbiat Euroopa Liiduga liitumise teel. ma tahaksin alustada öeldes, et ähm, käesolev valitsus on jõudnud äh, edusammudeni kiiremini ja rohkemateni kui kõik eelmised valitsused. see on läbimurre mitte ainult Kosovoga dialoogi osas, vaid ka teiste naabritega. alustan Montenegrost ja peaminister Kostunitša ütles kunagi, et me mitte kunagi nende iseseisvust ei tunnusta, aga järgmisel päeval see ometi juhtus. aga praegu me näeme, et teie näol on tegemist väga hea näitega kõikide naabrite jaoks. see, mis te Bosnias ütlesite, on pal-, see on meie hingele, naabrid seda väärivad Kosovo dialoogi osas ma tahaksin öelda ja rõhutada, et mind ei rahulda, kui kuuenda ja seitsmenda dialoogi jooksul äh, edu saavutatakse, ma tahan näha ka üheksandat ja üheteistkümnendat ja nii edasi dialoogi. aprill on jah küll tähtajaks, aga seda hoogu ja, ja äh, soodsat meeleolu tuleb ära kasutada et edu saavutada. mis äh, puudutab äh, süsteemset korruptsiooni ning võitlust korruptsiooniga ja organiseeritud kuritegevusega, siis äh, ma pean tunnustama, et edusamme on päris palju tehtud, aga samas on see väga kummaline ettevõtmine, sellepärast et kollase ajakirjanduse teavitamine kõikidest juhtumitest ja uurimisest ei ole mingisugune demokraatliku korraliku ühiskonna toimimise süsteem, keda küsitleti, keda uuritakse ja nii edasi, kõiki selle informatsiooni meediasse lekitamine on täiesti vastuvõetamatu ning nende tege-, teemadega tuleb tulevikus teil paremini tegeleda. ma ei taha äh, siin rääkida midagi artiklist kolm lähemalt, ma arvan, et kolleegid äh, ilmselt kommenteerivad seda rohkem, aga ma tahaksin öelda, et ükskõik, mida te teete, ärge tehke seda meie heaks. tehke seda palun oma kodanike, nende usaldusväärsuse nimel, Euroopa meelsuse nimel ning parema tuleviku nimel noortele inimestele, kes töökohti otsivad. aitäh! suur tänu, härra Postelt kaks minutit, palun. proua asepeaminister ma olen Serbia liitumise poolt, ma imetlen teie isiklikku tööd ja teie partei tööd. sellegipoolest tahaksin esitada mõned kriitilised küsimused. esiteks, mis äh, puudutab äh, Kosovo staatuse küsimust, siis ma tervitan neid läbirääkimisi, kes, mis käsitlevad praktilisi küsimusi, aga teie riigis tõstatatakse ikka ja jälle staatusküsimust. kuna naistel on rohkem julgust tavaliselt kui meestel, siis ma tahaksin teile öelda, et Serbia poliitikutel peaks olema julgust öelda oma rahvale, et Kosovost ei saa kunagi enam Serbia osa, nii et oleks äh, võimalik edendada heanaaberlikke suhteid ja püüelda liikuda ühise Euroopa Liidu tuleviku suunas. meil on äh, kriis Brežnevos, äh, ma tunnen seda piirkonda väga hästi, ma olen seal ka käinud ja Te peaksite tegema kõik võimalikku, et vältida seal kohutava vaesuse vohamist, et äh, edendada vähemuste õigusi ning et parandada piirkondlikku koostööd äh, Makedoonia ja Kosovoga, nii et avaneksid ka piirid äh, sealsetele elanikele. kui seal äh, piirkonnas midagi ette ei võeta, saab sellest tuleviku kriisikolle ja ma palun teil kanda hoolt ka selle piirkonna eest, aitäh. Mm. suur tänu, härra Posselt. proua Koomes, palun, kaks minutit nagu juba öeldud, siis me suhtume positiivselt liitumisläbirääkimiste algusesse Serbiaga sel aastal. Te olete ka ise öelnud, et Belgradi ja Pristina vahelised suhted on väga olulised me tahaksime näha teie poolt ka koostööd EULEX-iga, eriti mis puudutab eri uurimisrühma ja me sooviksime, et äh, Serbia kaotaks ära need äh, paralleelinstitutsioonid, mis eksisteerivad Põhja-Kosovos, äh, eelkõige puudutab see justiitsinstitutsioone. ma arvan, et naised peavad andma oma rolli, et sillutada teed dialoogile ja teie naisena kas ähm, te võiksite öelda, et te olete samal arvamusel? edasi. palun lähemat infot äh, õigusriigi reformide kohta, härra Katšin juba mainis äh, arenguid, mis on äh, seotud äh, meedias tõstatatud küsimustega. meil on kindlasti vaja edusamme korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. ajakirjandus mängib äh, keskset äh, rolli ka Serbias. ja kas teil on plaanis äh, pöörata tähelepanu meediaväljaande äh, omandi küsimuses läbipaistvuse puudumise probleemile. proua Lunatšek, palun. tahaksin Roheliste fraktsiooni nimel tervitada asepeaministrit äh, meie hulgas äh, pärast hiljutist kohtumist Belgradis. tahaksin jätkata sealt, kus Jelko Katšin lõpetas Teil tuleb neid äh, samme teha oma kodanike huvides äh, Euroopa vaimus. kui teie valitsus võimule tuli, siis me olime üsnagi skeptilised. aga te olete teinud äh, olulisi edusamme. mainiksin mõningaid valdkondi, kus on veel ka vaja üht-teist teha. Te ise toonitasite, et väga oluline on mitte diskrimineerida seksuaalvägemusi, vähemusi ja selles valdkonnas on küll edusamme tehtud, aga geiparaade endiselt ei ole saanud korraldada ilma intsidentideta, on palju äh, korrarikkujaid, keda ei ole võetud äh, vastutusele. ma tean, et äh, justiitssektor on sõltumatu, aga mida teie valitsuse poolt teete selleks, et äh, tulevased äh, geiparaadid saaksid toimuda turvaliselt. ma olen Kosovo teema raportöör, arutasime minu raportit täna siin hommikul ja hääletamine toimub kahe nädala pärast ja selle põhjal äh, ma hindan väga, et te ütlesite, et dialoogil ei ole alternatiivi ja integreeritud piirihalduse osas oleme saavutanud tõesti olulisi edusamme. presidendid Nikolitša ja Jaaga plaanivad kohtuda. kas te võite kinnitada, et see kindlasti toimub ja kas te võiksite mainida meile konkreetset kuupäeva? lõplikku kinnitust meil ju ei ole. ma tean, et dialoogi raames on tõstatatud Põhja-Kosovo paralleelstruktuuride küsimus. kas teie valitsus on valmis kõrvaldama sealsed paralleelsed äh, politsei- ja justiitsstruktuurid, et äh, edendada suhteid Pristinaga? härra Tanok, kaks minutit, palun. proua minister, tere tulemast siia ECR fraktsiooni nimel meie fraktsioon käsitleb Serbiat äh, sõbrana me jälgime arenguid teie riigis äh, huviga ja arutasime täna ka Serbia raportit. loomulikult me tervitame reforme, mida te teete läbipaistvuse valdkonnas, püüeldes demokraatia tugevdamise ja vähemuste õiguste tugevdamise poole. eriliselt äh, tervitame ka seksuaalvähemuste õiguste teemal öeldut minu poole on pöördunud äh, Londonis elavad Serbia kodanikud, kes on mures teatud karistusseadustiku äh, paragrahvide üle, mis Serbias kehtivad, mis puudutavad äh, omandi võõrandamist. tundub, et siin on tegemist kommunistliku Jugoslaavia igandiga. mu fraktsioon tervitab Pristina Belgradi äh, dialoogi. me tervitame piiride paikapanemist teie piirkonnas, aga praegused arengud Brežnevus ja see, mida on öelnud Makedoonia äh, president Skopjes, äh, Need arengud tekitavad mitmesuguseid küsimusi, et kas piirid ikka on päris paigas. edasi tahaksin teid äh, õnnitleda selle puhul, et teil on paranenud äh, suhted äh, Montenegroga, mina olen Montenegro raporti koostaja ja on suurepärane, et te olete sõlminud vastavad kokkulepped ja lepingud Mont-, Montenegroga, mis äh, mõeldavad vältida seda, et ähm, Serbia sõjakurjategijad leiaksid äh, varjupaika Montenegrost. suur tänu! proua asepeaminister, teil on võimalik äh, vastata. suur tänu küsimuste ja kommentaaride eest ja huvi eest, mida te olete näidanud Serbia suhtes üks äh, küsimus äh, veel. härra Rutšek. tere tulemast äh, Välisasjade komisjoni, proua peaminister. ma tahaksin sotsialistide ja demokraatide nimel öelda, et me oleme täielikult Serbia integreerumise poolt, loomulikult teil tuleb kodutöö eelnevalt ära teha, aga te võite arvestada meie toetusega. me oleme arvamusel, et Serbia äh, peaks äh, saama kandidaatriigi staatuse niivõrd kiiresti kui võimalik. aga lisaks küsimustele, mis on juba esitatud, tahaksin ma omalt poolt äh, küsida majandusreformide kohta. me keskendume poliitiliste reformidele, suhetele naaberriikidega, aga viimase kahekümne aasta jooksul on äh, serblased äh, teinud läbi väga raske ajajärgu ja paljud ei näe valgust äh, tunneli lõpus. mida Serbia saaks teha, mida meie saaksime teha omalt poolt liitumisprotsessi käigus, et parandada Serbia majanduse olukorda, kuidas aidata kaasa majanduskasvule, vähendada tööpuudust see, mida ütles äh, härra Posselt Brežnevi äh, kohta on täiesti õige, aga mitte ainult seal, vaid ka mujal valitseb äh, Serbias piirkonniti suur vaesus, nii et tahaksin rohkem infot teie poolt majandusreformide kohta. suur tänu, proua asepeaminister, palun. tänan ka selle viimase sõnavõtu eest. ma hea meelega räägin ka majandusest, aga alustan äh, algusest. mitmed austatud parlamendisaadikud küsisid artikli kolmsada viiskümmend üheksa kohta, see karistusseadusliku muudatus on praegu Serbia parlamendis arutlusel, hääletus ei ole veel aset leidnud aga ma räägin teile lühidalt, äh, mida me üritame saavutada, aga ma ei saa teile täpselt öelda, millal see muudatus äh, kinnitatakse ja kuidas äh, lõplik artikkel hakkab välja nägema. eesmärgiks on vähendada seda, survet, mida avaldatakse eraomanikele kogu protsessis, aga kuidas defineerida siis seda, et omanik äh, kasutab ära oma ettevõtet. nii et artikkel äh, kolmsada viiskümmend üheksa jääb kindlasti sari, karistusseadustiku alles, aga muudetult kujul praegu on äh, käimas neli tuhat kohtuasja, mille aluseks on äh, antud artikkel, nii et see artikkel muudetakse, aga seda ei kustutata karistusseadustikust. seda sellepärast, et eraettevõtete omanikud, ükskõik kui sõltumatud nad ka ei ole, võivad äh, kasumi täielikult äh, endale omastada. meil tuleb äh, siin ühildada kommunistlik minevik ja tänapäev, leida vahelahendus ja loomulikult äh, me peame lähtuma õigusriiklusest ja eraomandist lõppkokkuvõttes. aga arutelud parlamendis on käimas ja kuna otsuseid vastu ei ole võetud, siis ma ei saa teile praegu öelda, milline saab olema lõpptulemus. tulen selle juurde hiljem tagasi, siis kui on teada, milline saab olema selle artikli täpne tulevane sõnastus mitmed austatud parlamendisaadikud äh, mainisid ka Brežnevo orgu ja juhtumeid, mis on seal hiljuti aset leidnud. kõigepealt Albaania vähemuse esindajad Lõuna-Serbias äh, püstitasid äh, ausamba Brežnevo keskuses ja see on pühendatud äh, tapetud terroristile, kes tapeti ülestõusu käigus äh, aastal kaks tuhat üks. meil oli kolm nädalat äh, kestnud dialoog Albaania vähemuse esindajatega. me kaasasime dialoogi ka OSCE ja rahvusvahelise kogukonna esindajad. tegemist on Serbia siseasjaga ja see ei peaks mõjutama kogu piirkonda. tegemist on ühe monumendiga Brežnevo keskuses, mis püstitati selleks, et ülistada terroristi, kes tapeti võitluses äh, Serbia vägedega aastal kaks tuhat üks. dialoog ei ole aga veel läbi saanud, meil jätkuvad äh, arutelud Albaania vähemuste, vähemuse esindajatega, et vältida sarnaseid intsidente tulevikus. mitmed äh, Serbia surnuaiad äh, Kosovos äh, rüüstati albaanlaste poolt pärast seda monumendi küsimust ja see reageering ei olnud proportsionaalne, ühest küljest meil on monument, teisest küljest on Serbia surnuaiad. ma olen nõus härra Posseltiga, et Brežnevi äh, org on väga vaene piirkond Serbias, sinna tuleks kindlasti riigi poolt rohkem investeerida ja majandusabi anda, on vaja ka investoreid väljaspoolt selleks, et äh, vaesus ja tööpuudus äh, oleks äh, võimalik äh, sealt lähitulevikus äh, kaotada. me oleme igal juhul pidevas dialoogis Albaania vähemuse esindajatega Lõuna-Serbias. mis puudutab ajakirjandusvabadust, siis me tegelikult äh, ei äh, oma probleeme mitte kogu ajakirjandusmaastikuga, vaid mõningate nii-öelda tabloididega ehk kollaste väljaannetega. meie Serbia kodanikena teame hästi, kes on seal kulisside taga, kes vastutab äh, politsei ja justiits äh, asutust teabe väärkasutamise eest, mis on avaldatud teatud äh, ajakirjandusväljaannetes. nii et äh, probleem ei puuduta mitte kogu Serbia ajakirjandust, vaid äh, konkreetseid väljaandeid ja probleemi me üritame lahendada uue ajakirjandusstrateegiaga, millega me tulime välja aastal kaks tuhat üksteist, probleem on praegu osaliselt lahendatud, me oleksime loomulikult pidanud selle strateegiaga juba varem välja tulema. mis puudutab president Nikolitši kohtumist äh, Kosovo presidendiga, siis kuupäev ei ole veel täpselt äh, paigas, kohtumine leiab aset aga mina ei oska praegu öelda, millal. loodetavasti äh, vasti, sellepärast et äh, dialoog on äh, meil äh, korrapärane lähtuvalt parlamentaarsest resolutsioonist, nii et presidentide kohtumine kindlasti annaks omalt poolt hea panuse ja oleks jätkuks äh, kõrgetasemelistele kohtumistele näiteks äh, peaministrite kohtumisele. mis puudutab nüüd paralleelinstitutsioone Põhja-Kosovos, siis äh, seda küsimust äh, peaksid ka arutama meie peaministrid ja ma olen kindel, et dialoogi kaudu on meil võimalik leida vastastikku sobiv lahendus praegu äh, nimetatakse neid struktuure paralleelstruktuurideks, aga tihtipeale nad on ainsad, mis seal eksisteerivad. me üritame lahendada seda küsimust äh, koostöös äh, Kosovo ametivõimudega ja Euroopa Liidu abil. meil on selline tahe omalt poolt olemas. lühidalt ka majanduse kohta. majandus on väga oluline teema Serbia üritab leida väljapääsu majanduskriisist. uus äh, valitsus on võtnud tarvitusele ebapopulaarseid, aga vajalikke meetmeid, et leevendada majanduskriisi mõjusid. me võtsime vastu uue eelarve oktoobris kaks tuhat kaksteist eelarve defitsiiti vähendatakse seitsmelt protsendilt kolme koma viiele protsendile. see võimaldab äh, stabiliseerida makromajanduslikku ja makrofinantsi olukorda Serbias. me olime sunnitud tõstma käibemaksumäära kahe protsendi võrra, ka kakskümmend protsenti äh, käibemaksumäär äh, nüüd äh, on endiselt üks madalaimaid meie piirkonnas. me peame arvatavasti ka vähendama palku ja pensione, praegusel hetkel nad on äh, külmutatud. nii et palgad võivad sel aastal kasvada maksimaalselt ainult kahe protsendi võrra. meil on vaja hädasti uusi investeeringuid ja värsket raha selleks, et äh, vähendada tööpuuduse määra, mis on äh, kõrge ja see puudutab eelkõige just äh, noori haritud inimesi. seetõttu kahjuks me täheldame ajude väljavoolu Serbiast, noored haritud inimesed kolivad lääneriikidesse Euroopa Liitu, USA-sse, Kanadasse, nad leiavad seal kergesti töö, Serbias kahjuks mitte. EBRD, Maailmapank äh, ennustavad äh, Serbiale sel aastal kaheprotsendilist äh, majanduskasvu, nii et äh, asjad liiguvad õiges suunas, aga isiklikult äh, ma ei usu, et äh, inimesed näevad meie meetmete äh, positiivset mõju äh, enne aastat äh, kaks tuhat neliteist ja see puudutab ka välisinvesteeringute mõju. loomulikult äh, me saame liitumiseelset abi Euroopa Liidult. kakssada miljonit eurot aastas me kasutame raha ära üheksakümne protsendi ulatuses, rohkem kui äh, senised äh, kandidaatriigid äh, või teised kandidaatriigid on kasutanud, nii et me oleme valmis kasutama ära neid toetusrahasid oma kodanike huvides. ja kui ma midagi välja jätsin, siis palun tuletage mulle meelde. jah mis puudutab vähemuste õigusi ja seksuaalvähemuste õigusi ja geiparaadi, siis ma tõesti loodan, et meil äh, sel aastal saab see olema, ma loodan, et äh, korrarikkujad ja ekstremistid ei äh, riku seda paraadi sel aastal ära. ma väga loodan seda, sest et valitsus teeb kõik endast oleneva et äh, toetada seksuaalvähemusi ja koostöös nende organisatsioonidega aidata kaasa geiparaadi korraldamisele sel aastal. suur tänu ja kolleegid, meil on nüüd äh, viieminutiline paus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 Kolleginnen und Kollegen. austatud kolleegid ja kutsun teid võim-, üles võtma kokku oma viimased jõuvarud. mul on hea meel selle üle, et äh, Iirimaa välisminister on äh, nõukogu eesistujana täna meie ees ta kasutab kindlasti võimalust, et ähm, rääkida välisministrite nõukogust ja eesistumise ajast, äh, mis meie komisjoni jaoks on väga oluline, te olete seadnud mitmed prioriteedid, mis kattuvad meie komisjoni valdkonnaga, näiteks äh, laienemine, laienemine on teie jaoks äh, kindlasti prioriteetne. me rääkisime täna laienemisraportites, mis puudutavad äh, riike Horvaatiast kuni Kosovoni, hääletused seisavad varsti ees, nii et liitumisperspektiiv on kindlasti väga oluline kogu Euroopa jaoks ja Euroopa Liidu jaoks on tähtis tagada laienemisvõimekus äh, ka kriisi ajal. igal juhul on äh, Iirimaa tõestanud, et äh, kasutades välisabi ja enda sisemiste püüdluste koondamist on võimalik kriisidest hästi üle saada praegu äh, Kagu-Euroopa on väga keerulises olukorras. Äh, ka teistes riikides on äh, keerulisi arenguid. me hakkame komisjoniga läbi rääkima üsna pea tulevaste välispoliitika vahendite üle ja on oluline, et parlament ja nõukogu paneksid äh, paika positsioonid, mis äh, arvestavad ka parlamentaarseid äh, kontrolliõigusi ja parlamentaarset vastutust ja ma loodan, et eesistumise ajal, Iirimaa eesistumise ajal tehakse õiged otsused, sõltumata survest, mis võib tulla mõningatest liikmesriikidest, nii et palun, härra minister, teil on sõna Thank you uh, very much uh.... suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel selle võimaluse pärast täna rääkida väliskomisjoni ees Euroopa Parlamendis ning juba alguses tahaksin öelda, kui väga meie ja kogu Iirimaa hindab seda tööd, mida Euroopa Parlament teeb, eriti just äh, välisasjade küsimustes. mul oli äh, väga suur privileeg teiega kohtuda mõned kuud tagasi, arutasime tol ajal Iirimaa esi-, eesistumise lähenemist äh, kahele küsimusele ning te tegite mulle selgeks ja kui ma ütleksin, siis isegi väga otse ütlesite äh, et teil on soov mind näha siin teie ees nii vara kui võimalik ehk jaanuaris ja siin ma olen. mul on äh, väga hea meel äh, kutse eest ja suur tänu teile. näidate äh, meile Iiri rahvusvärve. kahjuks ma ei saa seda iga päev kanda, sellepärast et ka meieni on jõudnud kasinusmeetmed ning kuus kuud peab vähemalt ühe lipsuga välja vedama ja iga päev seetõttu seda kanda ei saa. ma tean, et teie selja taga on kaks äh, päeva kuumi debatte laienemisteemadel ning eduaruandeid olete mitmete riikide kohta arutanud ning et teil on olnud arutelu ka Serbia Euroopa integratsiooniministriga ja ma tean, kui toetav komisjon on üldiselt laienemispoliitika eesmärkide suhtes, nii et võib-olla on soo-, sobilik, et ma olen teie ees just pärast seda pikka arutelu plokki, selleks, et rääkida Iirimaa eesistumise eesistumistest just laienemise perspektiivist. ma ootan teiega tihedat koostööd selleks, et laienemispoliitika küsimustega edasi minna kogu meie eesistumise ajal. Äh, ma keskendun oma märkustest äh, äh, laienemispoliitikale järgnevate kuude jooksul, aga ma samas pean ka silmas õigusalast päevakorda selle komisjoni ees, mis puudutab Euroopa Liidu välispoliitika finantseerimisvahendeid. kinnitan teile, et me ootame koostööd parlamendi ja teie komisjoniga koostööks Iirimaa eesistumise ajal. enne kui ma detailidesse laskun, palun lubage mõned märkused teha äh, Iirimaa eesistumise üldiste eesmärkide kohta ning äh, ka selle kohta, kuidas need Euroopa Liidu laienemispoliitikat toetavad. ma olen kindel, et te teate, et meie äh, eesistumise teema on stabiilsus, töökoht ning, töökohad ning kasv. Iirimaa eesistumine on seetõttu eesistumine äh, riigi poolt, kes on taastunud majanduse äh, halvast olukorrast ning äh, viib Euroopa taastusteele samuti. Äh, see peegeldub ka meie prioriteetides nõukogus ning meie peamised eesmärgid on järgnevad. julgeoleku tagamine, investeerimine jätkusuutlikesse töökohtadesse ning kasvu, Euroopa ja maailm ning eriti Äh, vaade kaugemale meie piiridest ning äh, koostöö üleilmsete partneritega. mis puudutab kolmandat prioriteeti, siis me töötame äh, Catherine Ashtoniga, kõrge esindajaga ning Euroopa välisteenistusega selleks, et vastata peamistele välispoliitilistele ja julgeolekupoliitilistele väljakutsetele ning ma ootan koostööd komisjoniga ning toetust välis kõrgele esindajale kogu meie eesistumise ajal laienemine on meie eesistumise programmi üks võtmeteemasid ning laienemispoliitika on Euroopa Liidu kõige efektiivsem vahend selleks, et toetada reforme ning siiret kogu Euroopas. Lääne-Balkani äh, riikide vastuvõtmine ning tulevaste liikmete vastuvõtmine Euroopa Liidu väärtuste raamistikku äh, Äh, tagab äh, stabiilsuse ning äh, tagasipööramatud poliitilised reformid. loomulikult on ka majanduslikud hüved mängus, sellepärast et me räägime suuremast ühisturust, mis tagab nii töökohti ja kasvu Euroopa Liidu vanadele kui ka uutele riikidele. see poliitika toetab nii meie julgeolekut kui ka jõukust. Euroopa Liit ilma on omal käel tundnud neid hüvesid. käesoleval aastal tähistame me neljakümnendat eh, aastapäeva Euroopa Liiduga liitumisel ning Euroopa Liidu liikmelisus on olnud meie sotsiaalsete ja poliitiliste muutuste alge. Eh, meie viimasel eesistumisel kahe tuhande neljandal aastal eh, tervitas Iirimaa Euroopa Liidu liikmetena kümnet uut liikmesriiki. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal jätkab Iirimaa eesistuja prioriteeri-, sätteide äh, sättimist nii, et äh, meie laienemine saaks toimuda, aga seda tingimuslikkuse tähe all. kui me räägime Euroopa Liidu laienemispoliitikast, äh, siis me peame üldisemat pilti silmas pidama. Euroopa Liit on kõige edukam rahuprotsess, mida maailm on kunagi näinud ning Euroopa Liidu liitumisprotseduur on kõige edukam poliitikavaldkond Robert Schumani visioon oli rahvus ühel ülene kogukond mis äh, jagaks strateegilisi ressursse selleks, et äh, sõda ei oleks mitte mõeldamatu, vaid ka materiaalselt võimatu ning et kestev rahu saaks äh, eksisteerida Euroopas. me oleme edusamme sellel suunal teinud, sellepärast et Euroopa Liidule anti eelmisel aastal Nobeli ahu, rahupreemia Alfred Nober ütles, et auhind saab sellele osaks, kes on teinud ära kõige rohkem rahvaste vendluse, armeede koosseisu vähendamise või nende kaotamise ning rahukestvuse ja toetamise tarvis. Euroopa projektile ei ole võrdset koostöö vallas see koostöö on lubanud Euroopa Liidul saada kõige edukamaks jõuks, mis toetab demokraatiat ja rahu tänases maailmas ning laienemine on sellele Äh, ülioluline. Iirimaa on ning on alati olnud tugev laienemise toetaja ning ka Lääne-Balkani riikide kaasamise toetaja. me tahame näha konkreetseid edusamme liitumisprotsessis kõikidele kandidaatidele ning tulevastele kandidaatidele. ma tahaksin äh, kasutada võimalust, et äh, kiita selle parlamendi ning käesoleva komisjoni liit-, laienemispoliitika toetamist. Teie liikmed mängivad olulist rolli selleks, et rääkida Euroopa Liidu väärtustest, õigustest ning äh, erinevatest headest külgedest. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on äh, sündmusterohke aasta Euroopa Liidu laienemispoliitikale. Äh, kui esimese eesistuja, äh, aasta poole eesistuja ei ole olnud tavaliselt väga sündmusterohke, siis Serbia ja Montenegro otsused äh, viivad äh, tegudele ning äh, oodata on ka sarnaseid otsuseid endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia, Serbia, Kosovo ning võimalik ka, et Albaania liitumisläbirääkimiste alguse kohta Iirimaa eesistumise ajal. ning me loodame näha Horvaatia tee lõppu liitumisega esimesel juulil. see moment Äh, ajalooline moment, äh, mida me täna Horvaatia puhul näeme, äh, sellest tuleb parimat võtta. Euroopa Liidu laienemise pühendumus Lääne-Balkani suunal on väga oluline, aga see peab olema ka usaldusväärne. detsembri ülemkogul võeti vastu mitmeid lõikeid, mis võimaldavad kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel avada liitumisläbirääkimised Serbia, Makedoonia ka ning avada kandidaadi staatuse võimalus Albaaniale ning avada sama stabiliseerimis- ning assotsiatsioonilepingu läbirääkimised Kosovoga. otsused nendes valdkondades põhinevad aruannetel, mida esitatakse ülemkogule kevadel ning loomulikult iga üksiku riigi edusammudes Äh, tasakaalu on vaja saavutada selleks, et progressi arvesse võtta ning äh, sellest aru anda, aga samas on äh, nõukogus vaja ka arutlusteks aega. me oleme kontaktis ka komisjoniga, rääkides nende raportite arust, ajastatuse kohta ning nende aruteludeks nõukogus. me loodame, et juuni ülemkogul võetakse vastused saame me nendele küsimustele vastused. see on kindlasti ambitsioonikas äh, graafik, eriti kui me mõtleme, kui palju erinevaid mõjureid siin on, aga ma saan teile igal juhul äh, kinnitada, et Iirimaa eesistuja teeb kõik, mis võimalik, et tagada Lääne-Balkani mm, sammu, äh, riikide liitumiseks edusamme. ning Iirimaa toetab ka Bosnia ja Hertsegoviina Euroopa Liidu liitumisega mm, tulevikus. kuigi äh, Äh, otsuseid äh, Bosnia-Hertsegoviina kohta meie eesistumise ajal vastu ei võeta, loodame me, et äh, selle riigi poliitilised liidrid teevad kõik selleks, et Euroopa Liiduga liitumise ambitsioone suurendada. mitteametlikul Euroopa asjade ministrite kohtumisel, mis Dublinis eile aset leidis, kutsuti kohale ka viis kandidaatriiki ning äh, kogu äh, lõunaaja diskussioon pühenduski laienemispoliitikale. Äh, Iirimaa Euroopa asjade minister Creighton ning komisjoni volinik Füüle kohtusid omavahel selleks, et rääkida, kuidas neid riike liitumiste eel toetada. loomulikult on meil juba kolm riiki läbirääkimistes ning loomulikult tugev töö nende liitumise suunas jätkub ja nüüd äh, räägiksin uuesti Horvaatiast, äh, mis on lõpetanud äh, läbirääkimised ning liitub arvatavasti Euroopa Liiduga esimesel juulil. Iirimaa eesistuja jälgib hoolega komisjoni viimast seireraportit. komisjoni viimane, see tähendab eelnev seireraport pani paika Horvaatia jaoks põhimõtted, millest lähtuda ning millega tegeleda ja ma olen äh, lootusrikas, et äh, järgmine raport äh, kuulutab nad liitumisküpseks. nüüd Islandi kohta valitsuskoalitsiooni parteid on aeglustanud liitumisprotsessi, oodates ära valimistulemused kahekümne seitsmendal aprillil, aga te olete ilmselt ka märganud, et püüd töötada edasi Euroopa Liidu suunal nende peatükkidega, mis on juba avatud, jätkub. Euroopa Liit toetab Äh, Iirimaa toetab Islandit selles valdkonnas. Äh, loomulikult on kõikidel kandidaatriikidel võimalik äh, oma liitlasmisrägi, rääkimisi läbi viia sellises tempos, nagu nad tahavad. ja meie austame Islandi valitsuse otsust, sellepärast et nad lähtuvad kõige suuremast läbipaistvusest kogu liitumisprotsessis. see otsus võib-olla tõmbab tagasi meie algseid ambitsioone, aga me loodame, et me avame järgmised kaks peatükki Äh, need, mille suhtes Island on oma positsioonid juba näidanud ning me loodame, et kolm peatüki ka suletakse. nii et meie töö Islandiga jätkub ja minu kolleeg, Euroopa asjade minister, äh, reisib Reykjavikke homme, et edasi asju arutada. detsembri ülemkogu järelmid Türgi kohta tunnustasid, et mõlema osapoole huvides on see, et äh, liitumisläbirääkimised hoo uuesti sisse saaksid. komisjoni positiivne äh, Äh, päevakord on seda äh, protsessi ainult toetanud. tehnilised äh, töögru-, töörühmad, mis on paika seatud, töötavad võtmevaldkondades selleks, et Türgi õigus EU, Euroopa Liidu akiiga vastavusse viia. Euroopa Liit on väga laiapõhjalise äh, Äh, platvormi seadnud selleks, et äh, Türgiga koostööd teha äh, justiits- ja siseasjades ning viisavaba režiimi väljatöötamisel. nüüd on oluline, et tagasivõtulepingule alla kirjutataks ka Türgi poolt, see on eeltingimuseks viisarežiimi liberaliseerimise ning pikaajaliste plaanide tarvis olgugi, et need positiivsed edusammud on väga head, ei ole see siiski läbirääkimiste protsessi asendajaks. ma olen kindel, et äh, Hispaania pres-, äh, eesistumise ajal kaks tuhat kümme avati viimane läbirääkimiste peatükk, meie loodame oma eesistumise ajal aga edusammudega siin edasi minna ning kui see on võimalik, siis vähemalt üks peatükk avada. ja selleks, et seda saavutada, loodame me kõikide soovi peale, kõikide osapoole omade peale, nii Euroopa Liidu kui ka Türgi oma äh, peale Montenegro. Küprose eesistuja avas esimesed peatükid läbirääkimiseks Montenegroga ja kui seireprotsess jätkub, loodame me avada äh, üks kuni kaks peatükki omalt poolt. läbirääkimiste raamistik Montenegroga äh, on uue lähenemise algus. me oleme näinud edusamme õigusriigi äh, peatüki osas ning see on seotud ka edusammudega kogu läbirääkimiste protsessis. Euroopa Liit on seiranud justiits, põhiõiguste ja vabaduste ning julgeoleku peatükkide Äh, analüüsi ning äh, me ei oota, äh, et meie eesistumise ajal need peatükid avatakse, sellepärast et väga kvaliteetset ettevalmistustööd on vaja, see vajab kindlasti aega, aga me igal juhul toetame seda prog-, progressi. nagu ma juba alguses ütlesin, siis laienemise suhtes meie eesistumise programm ütleb, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on meie prioriteediks usaldusväärne Äh, laienemispoliitika, mis põhineb tingimuslikkusel. usaldusväärne ning tingimuslikkus on kaks väga konkreetselt valitud sõna, sellepärast et tingimuslikkus on kogu laienemise protsessi alus, aga oluline on see ka, et see oleks usutav, see protsess, ja usaldusväärne. seetõttu äh, tingimused peavad olema konkreetsed selleks, et äh, liituvad riigid on nendeks valmis ning nad saavad liikmelisuse vastutust võtta. samas aga progress peab olema usaldusväärne ning saavutatav ning need eesmärgid ei saa olla ebarealistlikud, sellepärast et see takistaks Euroopa Liiduga liitumist. Iirimaa eesistuja on eriti palju rõhku pannud sellele tasakaalustatud lähenemisele, mis äh, saab olema ka äh, nõukogu tehtud otsuste sisuks järgmiseks kuuks. liitumine on väga palju nõudeprotsess ning äh, uued kandidaadid neid hinnatakse ehk kõrgema lati järgi kui nende eelkäijaid, aga igal juhul akiiga äh, äh, vastavus on oluline. väga oluline on hoog hoida laienemisprotsessil sees ning me loodame oma eesistumise ajal seda teha. Euroopa Parlamendile on viidatud kui inimeste häälekandjale. kui Euroopa Liidu laienemispoliitikast rääkida, on teie toetus väga oluline, tagamaks, et Euroopa Liidu inimesed, need, kes on juba kodanikud või kes on tulevased kodanikud, näevad ja tunnevad äh, hüvesid, mida äh, poliitikat nende suunas äh, teele saadavad. ma loodan teie toetusega, et laienemispoliitika saab olema tugev ning see on nii Euroopa Liidu kodanike kui Euroopa Liidu tervikuna huvides, aitäh! aitäh! avame nüüd debatti, meil on palju küsimusi aga väga palju aega ei ole, sellepärast palun kõigil lühidalt teha. minutist piisab, proua Koomisel on võimalus teistel head eeskuju näidata. jah. ma arvan, et me ei ole siin piiratud laienemispoliitikaga, sellepärast öö, äh, öö, äh, ma tean, härra minister, et teie moto on majanduskasv, töökohad ja stabiilsus, kuid meil on siin probleeme palju pettuste ning maksudest kõrvalehiilimisega. kas te olete valmis tegelema maksuparadiiside probleemiga ning mõistes, et see ei ole mitte ainult kahjuks Euroopa Liidu majandusele, vaid ka arenevate riikide majandusele? julgeoleku väljakutseid äh, arvesse võttes, mis on praegu meil Malis ja kogu regioonis, kas te olete valmis toetama ühendatud Mali jõudude rahastamist? Äh, kui teised aitavad meil seda rahastada, kas te olete valmis saatma sinna rohkem jõudusid? proua Neits, palun vabandust, härra esimees, proua Komeši viimane kommentaar tuletab mulle meelde Machiavelli aegu ja seda, kuidas äh, kommenteeriti omaenda sõdurite või palgasõdurite kasutamist. Äh, Machiavelli ütles, et oma sõdurite kasutamine on tõhusam, kuid see oli lihtsalt väike vahemärkus. härra minister, suur tänu selle ettekande eest. me veetsime eilse pärastlõuna ja tänase hommiku-pooliku erinevaid eduaruandeid arutades erinevates riikides. Horvaatia on juba peaaegu Euroopa Liidus ja teised on veel väljas ootamas minu delegatsioon on üldiselt nõus sellega, mida teie esitlesite siin Iiri eesistuja ambitsioonina. tahaksin paluda teilt vastust ühele küsimusele. meie oleme õppinud oma, läbi oma raskete kogemuste, et ei ole hea mõte võtta Euroopa Liitu riike, kellel on suur, üks suur lahendamata probleem, kas tegemist on mingisuguse naaberlusprobleemiga, sõltuma sellest, kas see naaber on Euroopa Liidus või mitte. et äh, alati on tegemist riskiga, kui me võtame vastu kandidaadi, kellel on mingisugune suur lahendamata probleem juba olemasoleva liikmesriigiga. Te mainisite võimalikke äh, riike, mis võiksid taotleda äh, kandidaatriigi staatust, kuid need riigid on kaasatud erinevatesse külmutatud konfliktidesse erinevate liikmesriikidega, naaberriikidega. kuidas teie seda näete? meie parlamendina püüame alati äh, saavutada tasakaalustatud lähenemist nii et ähm, kandidaatriik ei jääks mõne naaberriigi pantvangi, olgu siis tegemist liikmesriigiga või mitte, kuid samas püüame vältida mõne suure probleemiga riigi kaasamist, mis võib meie arengut negatiivses suunas mõjutada. ma tahaksin teie kommentaari kuulda selle kohta. suur tänu, härra Kelam saab sõna. Äh, suur tänu teile veenva äh, ja realistliku ja dünaamilise esitluse eest, kuid küsimus on minu jaoks, kas see lähenemine on sümmeetriline või ebasümmeetriline. Te ei maininud Ida-Euroopat, idapartnerlus aga ei ole teie eesistuja programmis. samas olen huvitatud teie üldisest lähenemisest, kas te olete optimistlikud selles suhtes, mis puudub Valgevene, Moldova ja Ukraina kaasamist Euroopa Liitu ning lähemasse koostöösse ja kas te olete kindlad, et te olete öö, valmis saavutama Makedoonia küsimuses läbimurret, sest see on juba mit-, mitu aastat patiseisus ja ma arvan, et teil on suurepärane võimalus seda küsimust lahendada, aitäh. aitäh, esimees. ka mina tahaksin äh, Roheliste poolt tervitada härra Kilmuri siin ning tänada teda väga selge seisukoha eest äh, selles küsimuses, mida te tahate järgneva kuue kuu jooksul saavutada laienemisküsimuses Te tuletasite meile meelde, et kahe tuhande neljandal aastal, kui kümme riiki liitusid, siis olid ka te ka siis eesistuja, ma mäletan seda päeva väga hästi, see oli suure rõõmu päev, kuid me mäletame väga hästi, et probleemid selle päevaga ei lõppenud ehm, paljud neist jätkusid ka pärast hiljem, võttes kolleeg Neitsi mõtte üle, ütlen, et ma ei mäleta, kas me arutasime selle üle eile või homme, et meil peaks olema mingisugune vahendusmehhanism või mingi kolleeg, kes tegeleb sellega, kes tagab, et need riigid, kes liituvad nüüd, ei takista järgnevatel riikidel liitumist mingisuguste kahepoolsete konfliktide tõttu. kas see on midagi, mida plaanisite arutada oma kolleegidega eesistumise ajal, sest me näeme seda olukorda äh, kõik ja ma arvan, et me ei pea siin nimepidi kedagi nimetama probleemid on olnud meil juba minevikus, ma arvan, et need probleemid võivad tekkida ka tulevikus, nii et kas teil on mingisugust, mingisuguseid ideid, kuidas seda mehhanismi välja arendada? siis mainisite selgelt, et tahaksite saavutada edu Kosovo-Serbia dialoogiga, et äh, kevade ja suve ülemkogus tehtakse edusamme, mina olen Kosovo raportöör ja ma loodan, et ülemkogu ütleb jah äh, vastava leppe läbirääkimise osas. siin nähakse äh, õiguslikke probleemi. Äh, komisjon on selgelt öelnud, et siin ei ole mingisugust suurt takistust. kas te arvate, et on äh, võimalus äh, alustada neid läbirääkimisi, kui Kosovo täidab oma tingimused ja kas te arvate, et äh, siin saab olla vastav ülem, kogu otsus. proua Anna Gomes veetas, kas, viitas ka sellele küsimusele, et me ei räägi ainult laienemisest, vaid ka Euroopa Liidu usaldusväärsusest. täna võeti vastu otsus äh, finantstehingute maksu kohta, üksteist riiki kirjutasid sellele alla. ma tahaksin kutsuda üles teie valitsust mitte jätma jätkama oma madalaid ettevõtete makse reklaamima, sest ma arvan, et see ei ole mitte väga hea näide teistele riikidele. ma arvan, et see ei ole laienevatele eh, riikidele eriti heaks näiteks, aitäh. jah eh, tahtsin küsida härra mm, ministritelt ühe küsimuse, õnnitlen teid oma ettekande eest, kuid ma olen rääkinud Lääne ja Balkani riikidest terve päeva, seega küsin millegi teise kohta. ma tean, et te olite ka kaubandusminister ja mm, Ühendkuningriigis tahavad paljud inimesed Euroopa Liidust nüüd lahkuda, öeldes, et see takistab Ühendkuningriigil vabakaubandus pidamast ülejäänud äh, maailmaga. Teil on väga avatud majandus, võib-olla isegi liiga avatud ühel hetkel uh, pankade probleeme arvestades, kuid äh, kas Ehm, kuid eh, nüüd äh, kaalub Euroopa Liit vabakaubandusleppeid Kanada ja Jaapaniga. kas teie endise kaubandusministrina arvate, et kakskümmend seitse liikmesriiki saaksid koostöös kõikide nende mm, riikidega paremad lepped saavutada kui üksinda toimides? kas neil oleks siis paremad kaubanduseelised kui Euroopa Liiduna terviklikult? aitäh. mina olen äh, Makedoonia küsimuses raportöör ja härra minister, tahaksin öö, äh, kutsuda üles öö, äh, ülemkogu võtma arvesse komisjoni märkusi ning siin edusamme tegema tänu volinik Füüle tööle äh, on meil nüüd uus lähenemine ja võib-olla see võetakse vastu kevadisel ülemkogul ja teie peate selle kokkuleppe saavutama, kui see ettevõtmine veel kord läbi kukub, siis on see väga pettumust valmistav ja pärast seda läheb ilmselt väga kaua aega, enne kui Makedoonia saab uuesti saavutada seisu, kus äh, läbimurre võiks aset leida. ma arvan, et äh, volinik Füle ja paljud äh, selle parlamendi liikmed on mänginud olulist rolli ning kutsume teid üles tegema diplomaatilisi jõupingutusi nõukogus, paljud neist, neil on legitiimsed nõudmised äh, leppele, kuid me tahaksime seda lepet saavutada juuniks, kuid nimeküsimus kindlasti ei lahene juuniks. Äh, aga nõukogu järeldused aitavad teed sinnani sillutada põhiline on see, et kui midagi ei juhtu, siis see läheb meile kalliks maksma, vaadake, mis juhtus eelmisel aastal ja naaberriikides, vaadake seda, et endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on sõlminud kõige rohkem leppeid Kosovoga ja nad on suutnud Serbia ja Kosovo ühe laua taha tuua, nii et kui me Makedoonia kõrvale lükkame, siis see mõjutab kõiki teisi riike seal piirkonnas, nii et kutsun teid üles äh, tunnust, tunnistama, et staatus quo ei ole mingisugune võimalus, kui me tahame Lääne-Balkanil rahu üles ehitada loomulikult on liikmesriikidel seal täiesti omad legitiimsed nõudmised, kuid äh, see laisk valik on nii, et äh, me ütleme, et me toetame neid, kuid me ei saavuta mingit kokkulepet, sellepärast ma kutsun teid üles kasutama kõiki oma diplomaatilisi oskusi, et saavutada nõukogus lepet, teades, et siin parlamendis on teil väga tugev toetus selleks. härra Ngurakis, palun suur tänu, härra esimees, tahaksin ka mina soovida nüüd, äh, soovida teile siin tere tulemast ja tahaksin teile rääkida asjadest, mis mõjutavad Euroopa Liidu poliitikat ja ma ei tea, kas meil on aega selle üle muidugi pikalt arutada, tahaksin teile esitada paar küsimust kõigepealt Mm, Prantsusmaa sõjaline kaasatus Malis, mida eesistuja kavatseb teha, et see vastuvõetamatu sõda lõpeks ja sellel ei ole mingisugust pistmist sellega, mida Prantsusmaa väidab. teiseks tahaksin rääkida teie väga tihedast programmist ja selle välis- ja kaitsepoliitika aspektist. Iirimaa on neutraalne riik see, ähm, mida Iiri rahvas soovib, on neutraalsus. kas te ei arva, et siin on vastuolu teie kohustuste, äh, sõjaliste kohustuste nagu Malis ja Süürias ja äh, välis- ning kaitsepoliitika vahel, äh, võttes arvesse teie riigi neutraalsust, aitäh! jah, härra minister, mul on väga hea meel teid siin tervitada endise Põhja-Iiri ministrina ja oma jalgpallimeeskonna lipsu kandes. täna on mul väga hea meel. rugbimeeskonna lipsu kandes on mul väga hea meel teid siin tervitada ma loodan, et me saadame Teie rolli kommenteeriti siin ja öeldi, et kõige viimane asi, mida te tahate, on koondamisminister olla ja nagu härra Tännoki, loodan, et teete kõik äh, Ühendkuningriigi suure sõbrana, et Ühendkuningriigi avalikkus mõistaks, et Euroopa Liidus olemine on parem kui väljaspool Euroopa Liitu olemine. tahaksin paluda teil äh, täna meeles pidada, et Iisraelis toimuvad valimised, selle mõju on tohutu. ma usun, et te eh, käisite Gazas ja eh, mina käisin seal eh, pisut aega pärast teid, nii et palun, kas te saaksite ka sellele kindlasti tähelepanu pöörata, mis Iisraelis siis toimub, sest see võib endaga kaasa tuua väga negatiivseid mõjusid. soovin teile palju edu järgnevaks kuueks kuuks. härra Kukan. suur tänu, tere tulemast, härra minister, mina olen Slovakkiast, üks nendest kümnest halvast riigist, kes liitusid Euroopa Liiduga teie eesistumise ajal ja mäletame seda suurepärast äh, vastuvõttu, mis te meile korraldasite. mul on väga hea meel, et pärast pikka arutelu arutelu iga Lääne-Balkani riigi üle laienemisvaatepunktist lähtudes pöörasite palju tähelepanu ja tõite konkreetselt välja, mis on teie huvid igas riigis Lääne-Balkanil. ma tean, et te olete konkreetsed pragmaatilised konkreetne pragmaatiline inimene ja eelistate konkreetseid lahendusi suurte sõnade asemel mida on raske ellu rakendada. kuivõrd eh, rääkisite igast riigist eraldi Lääne-Balkani piirkonnas, siis eh, tahaksin teilt küsida Albaania kohta, sest eh, ma ei mäleta, kas te öö, midagi ütlesite rohkem selle kohta või ei, ma tean, Äh, mida nad kavatsevad teha, neil on parlamentaarsed valimised juunikuus Albaanias, nii et kas te saaksite anda neile natuke äh, realistlikku lootust, palun? suur tänu härra minister, ma ei hakka üle kordama, et teil on sotsialistide, sotsiaaldemokraatide täielik toetus oma eesmärkide saavutamiseks nii Iiri eesistuja kui ka laienemise eesmärkide saavutamiseks. ma ei hakka siin laskuma tehnilistesse detailidesse, kuid ütlen, et mina tahaksin näha rohkem poliitilist ja majanduslikku lähenemist, sest meil on olukord, kui me vaatame selliseid riike nagu Serbia või Makedoonia või Albaania, siis on tegemist riikidega, kes on vaesed, neil ei ole majanduskasvu, neil on väga kõrge töötuse tase ja meie ettevõtted selle asemel, et nendesse riikidesse investeerida, nagu näiteks tekstiili või kingatööstusse, investeerivad Hiinasse, kus palgad näiteks Ida-Hiinas on kõrgemad kui Makedoonias. ja siis nad ekspordivad kauba tagasi Euroopa riikidesse, nii et kas ei oleks siis mõistlikum ma usun, et Iiri eesistuja avab vähemalt selle teemalise debati, et me viiksime ellu Euroopa tööstuspoliitikat nii Euroopa kui ka naabrite jaoks, mis oleks mõistlik. ja seega saaksime tuua Euroopasse rohkem äh, äh, töökohti, tööhõivet ja sellistesse riikidesse nagu Albaania ja Makedoonia, et me ei keskendu ainult peatükkidele, eesmärkidele, tehnilistele aspektidele, vaid et me oleksime rohkem majanduslikult ja poliitiliselt mõistlikud. niimoodi, ma arvan, saaksime aidata nii laienevaid, nii äh, liituvaid riike kui ka juba äh, Euroopa Liiduga liitunud riike, aitäh! Yeah. Mm-hmm tere tulemast, härra minister, Türgi ütlesite õigesti. püüab äh, pärast äh, seda äh, viimaste kuude traumat Küprose eesistumist kiiresti liitumisläbirääkimiste juurde tagasi tulla. ma arvan, et see on tõepoolest niimoodi, kuid me ei äh, oota siin muidugi mingisuguseid imesid ega mingisuguseid äh, sisulisi edusamme, hoolimata sellest, et Äh, president, äh, Prantsuse president Hollande kavatseb seda riiki külastada. ma arvan et siiski, et me oleme teinud äh, edusamme ja mm, me peaksime siin rääkima kurdi küsimusest. Türgi Vabariik ja PKK on mõlemad läbi kukkunud oma katsetes kurdi küsimust lahendada, kuid ma arvan, et läbimurre seisneb selles, et nad on seda nüüd mõistnud ja äh, Öcalani ja valitsuse vahelised läbirääkimised on märk uuest algusest. uus algus on midagi, mida me kindlasti toetame toetame ja julgustame. ma arvan, et kui teil oleks võimalus sellest formaalsest äh, piiratud äh, Euroopa Komisjoni raamistikust välja astuda ning ähm, saata tugevad poliitilised sõnumid Ankarasse ja öö, valgustada kurdi küsimust uuest vaatenurgast, siis tunnevad neil, et neil on, tunnevad nad, et neil on poliitiline toetus olemas. Thank you uh,, Mr President. aitäh, härra esimees. ma arvasin, et teemaks on siin laienemine, kuid ma näen, et komisjoni liikmed on laienemispoliitikat äh, tõlgendanud väga äh, laialt ning laiendanud väga edukalt meie programmi, nii et mm, vastan teie küsimustele järjekorras. proua Gomes, kõigepealt äh, on loomulikult korruptsiooni ja pettuse küsimus äh, midagi, millega Euroopa Liit peab tegelema ning äh, maksudest kõrvalehoidmine ning selle tagamine, et maksulepetest äh, peetakse kinni, on väga oluline. Te küsisite konkreetselt Mali kohta ja Euroopa Liidu jõupingutused on olnud suunatud Mali äh, poliitilistele juhtidele surve avamisele, et tagada demokraatia ning toetada ECOWAS-i ja Euroopa ja Aafrika Liidu jõupingutusi ning tagada abi Mali relvajõududele ja plaanime Euroopa Liidu väljaõppemissiooni Mali sõjaväe toetuseks ning loomulikult ka humanitaarabi andmist ja võimalusel ka äh, majandus äh, koostöö taastamine loomulikult on küsimus äh, liikmesriikide rahastuses ja ühisrahastuses, me püüame siin leida äh, sobivat tasakaalu nende kahe vahel, proua Neits. kahepoolsete probleemide küsimus. kõigepealt ma arvan, et me peame tunnustama seda, et kõik äh, kõik Euroopa Liidu laienemisküsimused lahendatakse konsensuse alusel, ma arvan, et see peakski nii olema, kui me kaalume väga äh, olulisi küsimusi, nagu näiteks Euroopa Liidu tulevik ja tulevased riigid. ma arvan, et peame alati laiemat plaani silmas pidama, kaasa arvatud liitumisprotsessi usaldusväärsus ning me peame tegelema nende probleemidega nagu kahepoolsed konfliktid, mis torkavad kohe silma. ma, ma arvan, et me peame välja ütlema, et äh, laienemisprotsess, liitumisprotsess on, nagu me oleme minevikus seda korduvalt näinud öö, äh, olukorra lihtsustaja ja konfliktide lahendaja kahepoolsel tasandil. härra Kelam idapartnerlusküsimus, ma ei rääkinud sellest äh, oma ettekandes, kuid teil on kindlasti hea meel teada, et eile, äh, eile oli mul võimalus arutada äh, küsimust oma Leedu kolleegiga, kes oli Dublinis välisministrite kohtumisel ning äh, idapartnerlus ähm, äh, kohtumine toimub septembris Vilniuses ning kuivõrd eesistumine on äh, jätkuv tegevus erinevate riikide vahel, siis oleme rääkinud Moldova, Valgevene ja Ukraina teemast ning ette valmistustest, mida Leedu juba teeb e, oma eesistumisperioodi e, ajaks mis puudutab endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, siis e, on meil hea meel. härra Hauid tõstatas selle küsimuse, meil on hea meel nende tulemuste üle ja oleme teinud siin palju edusamme, komisjon mängis äh, läbi kõrgetasemelise liitumisdialoogi oma rolli ning äh, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on nüüd olulistes reformi küsimustes edasi liikunud. nõukogu võtab äh, kevadel kokku kokku tehtud edusammud ning ootame ka komisjoni raportit ja meil on hea meel läbirääkimiste ähm, alustamine välja kuulutada, kui nõukogu seda otsustab. see nõuab aga konsensust, et kõik kakskümmend seitse liikmesriigid toetavad seda. Iirimaa eesistujana püüab seda küsimust tegevust äh, edasi arendada ning me kindlasti teeme kõik meist sõltuva, et äh, soodustada leppe sõlmimist. me äh, hoiame silma peal sellel küsimusel, eriti just ÜRO raames toimuvatel läbirääkimistel, mis puudutavad nimeküsimust, on proua Lunatšek seoses küsimusega Euroopa Liidu liikmesriikidest, mis, kes blokeerivad uute riikide liitumist. ma arvan, et siin on kõige olulisem see, et me äh, peaksime kinni Euroopa Liidu väärtustest ja nende edendamisest. see on midagi, mida tuleb näidata igale liikmesriigile, iga, potentsiaalsele liikmesriigile, nad, ja nemad peavad omalt poolt seda tegema, näitama omalt poolt üles kohustuste võtmist, ma arvan, et laienemisprotsess peab olema usaldusväärne. me vaatame, kui me vaatame, siis on meil väga tõh-, väga põhjalik laienemiskava plaanis ning me peame sellega tööd tegema. kuid nagu te ütlesite, kindlasti ei tohiks lubada seda küsimust blokeerida üksikutel riikidel. Teie töö raportöörina Kosovo küsimuses on väga hea ja ma jagan teie seisukohta, et me peame saavutama siin leppe ma arvan, et me võime ennast lohutada äh, sellest äh, positiivsest sõnumist, äh, mida Belgrad meile saadab. Ähm, ma, mul on hea meel kinnitada sellele komisjonile siin, et me ei ole madala maksumääraga riik tegelik küsimus, kui te vaatate tegelikke maksumäärasid Iirimaal, siis meie oleme kuskil keskel. ma arvan, et me ei pea siin ennast õigustama, kuid äh, see on juba teine küsimus ja ma ei taha siin teie aega selle küsimusega raisata. härra Tännok ja härra Robert kutsusid mind üles oma arvamust avaldama eh, Ühendkuningriigi ja tema suhete kohta Euroopa Liiduga Iirimaa veetis nii palju aega sellises olukorras, kus meile öeldi, mida me tegema peame, et mm, tunnen vastumeelt nüüd selle olukorda juurde tagasi minemisel kuid äh, te tõstatasite siin äh, küsimuse, kus me tahame kindlasti edu saavutada eesistumise ajal. ehk kauband, vabakaubanduslepped, äh, see on Euroopa Liidu kasvava majanduse jaoks väga oluline, kui me saaksime USA, Kava, Kanada, Jaapani ja teiste partneritega vabakaubanduslepped sõlmida, siis see suureneks kaks, meie SKT suureneks kaks protsenti, nii et see on äh, suur hind saavutada. jah, kollektiivselt oleme parem läbirääkimispartner, kakskümmend seitse liikmesriiki ühiselt on viissada miljonit inimest, ähm, tohutu äh, kontsentreeritud ostujõud ja me oleme kollektiivselt palju parem läbirääkimispartner kui üksikud riigid olgu tegemist suure või väikse riigiga. meie Iirimaa ühines neljakümne aasta eest Euroopa Liiduga. ja see on ka e, Ühendkuningriigi liitumisaastapäev. me ühinesime Euroopa Liiduga koos, meil on palju küsimusi, kaubandusküsimus, ühtse turu küsimus, mille üle on siin aastaid räägitud. me oleme sama teed käinud, me oleme naabrid ja nüüd ka väga head sõbrad meil on jagatud vastutus rahuprotsessis Põhja-Iirimaal. ma olen seda mitu korda avalikult öelnud ja ma ütlen veel kord, et Iirimaa tahab, et Ühendkuningriik oleks täielikult kaasatud Euroopa Liidu liikmesriik, ma arvan, et see on kõigile meist parem, kui see niimoodi on. härra Angurakis, suur tänu teie mm, panuse eest, eh, et ütlesite, et eh, Iirimaa on eh, neutraalne riik, see on tõepoolest on niimoodi, me ei osale sõjalistes liitudes, see on meie põhiseaduses, kuid neutraalne riik ei tähenda seda, et me ei ole huvitatud või et jääme kõrvale suurtest küsimustest keegi ei saa jääda kõrvale näiteks sellest, mis toimub Süürias, üle kuuekümne tuhande inimese on seal hukkunud ja ma olen uhke selle üle, et äh, välisasjade nõukogu ja öö, ähm, kõrge esindaja on selle küsimuse tõstatanud. samuti on terrorismi oht Malis ja läbi Mali midagi, millest saaks lihtsalt mööda vaadata ja mille suhtes saaks ükskõikne olla. neutraalseks riigiks olemine ei tähenda, et me ei oleks kaasatud või huvitatud, see on vastupidi meie programmi öö, südames. Albaania küsimus, mille tõstatas härra Kukan. lubage mul selle juurde hetke pärast tagasi tulla, härra Tahv tõstatas siin küsimuse Türgi liitumise kohta, ma arvan, et me saame öelda, et Türgi liitumise küsimus on olnud nüüd väga pikka aega patiseisus umbes kaks ja pool aastat ja mitte ainult Küprose eesistumise ajal. Äh, see on olnud patiseisus pärast äh, seda, kui viimane peatükk avati, võib-olla Iiri eesistumise ajal õnnestub avada veel paar peatükki, et anda liitumisprotsessile uus hoog. muidugi on siin teemasid, millega tuleb veel tegeleda. Türgi Euroopa asjade minister oli Dublinis enne jõule ning ma arvan, et me arutasime seal väga tõhusalt teatud küsimuste üle, näiteks tagasivõtuleping ja terve rida poliitilisi küsimusi, millega tuleb tegeleda nagu te ka mainisite ning me peame saatma tugeva poliitilise sõnumi. härra Kukani kommentaar Albaania kohta kõigepealt äh, pean ütlema, et meil tuleb õnnitleda Albaaniat viimase aja edusammude eest ning tehtud reformide eest. detsembri järeldused võtsid kokku, et teatud mm, sammud on veel vaja astuda, enne kui saab äh, Albaaniale tagada äh, kandidaadi äh, staatust, eriti just õigusreformi asjus. ja me toetame äh, Albaaniale kandidaatriigi staatuse andmist, kui positiivseid samme astutakse ja ma loodan, et see toimub Iiri eesistumise ajal ning lõpuks härra Rutšek see, mida te ütlesite, et me räägime laienemisest ning me võime sellest rääkida väga tehnilise peatüki ja kõik, mis sellega kaasneb. see on töö, mida professionaalid meie eest läbi viivad komisjonis ja nõukogus ning ka minu enda ametnike poolt kuid äh, poliitikutena, meie oleme siin poliitikud, meie peame meelde tuletama, et see, miks me siin oma tööd teeme, on Euroopa rahva huvides, Euroopa Liidu äh, ja äh, kandidaatriikide huvides ja kuivõrd me teeme seda Euroopa huvides, siis meie huvide keskmes on just majandus meie programm on elustandardi ja äh, tööhõive nimel üles ehitatud. me, meie moto on stabiilsus, töökohad ja majanduskasv ning me oleme olnud siin keskendunud viimastel aegadel just äh, eelarvedistsipliinile, pangaprobleemidele äh, aga need inimesed, keda me esindame ja siin parlamendis otsese, otseste rahvaesindajatena peame meeles pidama, et peame tegema midagi, mis on mõtestatud Euroopa rahva jaoks, see ei tähenda, et me tagame neile töökohad või paremad avalikud teenused see ei tähenda, et äh, meie äh, tulevik on kindlustatud, kuid meie kaasatus, äh, meie eesistujana ning parlamendi kaasatus on väga oluline, me ei tohi unustada, et see, mida me teeme, kas olgu me siis oma riiklikud liidrid või Euroopa liidrid, meie eesmärk on teenida seda rahvast, keda me esindame ning toimida nende huvides aitäh teile! suur tänu teile selle arutelu eest, teie pühendumuse, teie sõnavõtu eest. ma arvan, et mm, järgnevatel nädalatel ja kuudel on meil kindlasti väga hea koostöö. suur tänu teile ja palju edu teile, sest teie edu on ka meie edu.